okei okay,, friends, we'll start the meeting uh.... kallid sõbrad, alustame koosolekut. tore, et eh, komisjoni asepresident Jürgi Katainen on täna meie seas. tema vastutab väga paljude erinevate teemade eest, mille vastu meiegi huvi tunneme, meie tööhõive ja sotsiaalküsimuste komisjonis sealhulgas loomulikult äh, komisjoni äh, töökava tulevikus äh, ja täpsemadki teemad nagu terasetööstus selles liidus siin. nüüd on meil siis mitmeid võimalusi küsimuste esitamiseks erinevatel teemadel ja volinik on valmis vastama nii paljudele küsimustele kui võimalik. kõigepealt annan sõna härra Kadainile sissejuhatavaks sõnavõtuks, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, austatud komisjoni liikmed, selle võimaluse eest teiega arvamusi vahetada erinevatel teemadel. kavatsesin rääkida paari sõnaga oskustest, oskuste tegevuskavast investeerimisplaanist, sellepärast et töökohtade loomine on teie jaoks väga tähtis teema. samuti kavatsesin rääkida terasesektorist ning äh, paari sõnaga ka tööturu osapoolte vahelisest dialoogist ning Euroopa sotsiaalsetest õigustest, aga kõigepealt siis äh, oskuste teema. komisjon tahtis äh, koostada oskuste tegevuskava, sellepärast et see, selle teema poliitilist äh, tähtsust äh, suurendada. minu isiklik äh, arvamus on see, et oskused ja haridus ei ole olnud poliitikute päevakorras prioriteetide seas kõikides liikmesriikides, vaid mõningates. ja tegelikult on see teema tähtis, sellepärast et me kõik oleme teadlikud sellest, et toimub nõndanimetatud neljas äh, tööstusrevolutsioon, digitaliseerimise revo-, revolutsioon ning äh, sellised äh, arengud on suureks väljakutseks meie oskustele. osadel meie kodanikest ei ole juba olemasolevate töökohtade jaoks vajalikke oskusi sellepärast tahtsimegi keskenduda oskuste tegevuskavale, ehkki komisjonil ei ole väga palju volitusi selles valdkonnas, kuid siiski soovisime selle teema tuua tähelepanu keskmesse. oskuste tase erineb liikmesriigiti. üldiselt oleme paika pannud mõningad probleemküsimused millega seoses tuleks liikmesriigis, liikmesriikides läbi viia struktuurilised äh, reformid selleks, et äh, oskuste taset tõsta. olukord on liikmesriigiti erinev, nagu ütlesin, mõningates äh, liikmesriikides saab kasutada ära paremat praktika võimaluste andmist, mõned riigid saavad keskenduda õpetajakoolitusele, aga suuremas osas liikmesriikides tuleb keskenduda sisserändajate tööturule lõimimisele. ja see teema on tähtis ka teie komisjoni jaoks, ma ei pea seda siin teie, teie ees toonitama, aga tooksin siiski mõningad statistilised näitajad, mis illustreerivad pilti väga hästi. praegusel hetkel on olukord murettekitav, kui asi puudutab täiskasvanute põhioskusi üle seitsmekümne miljoni eurooplastest on puudulike digita-, kirjutamise, lugemise, arvutamise ning digitaaloskustega. kakskümmend viis protsenti täiskasvanutest ei ole saanud keskharidust ning liiga palju inimesi töötavad töökohtadel, mis ei vasta nende oskustele. lisaks sellele naised on kuuskümmend protsenti uutest koolilõpetajatest, aga nende tööhõivemäär jääb siiski meeste omale allale samal ajal nelikümmend protsenti tööandjatest Euroopas ei suuda leida õigete oskustega töötajaid ning piisavalt paljudel inimestel ei ole ettevõtte, ettevõtlusega tegelemiseks vajalikku suhtumist ega oskusi. praegu ei ole see poliitilise tegevuse päevakorra keskmes, kuid need statistilised näitajad peaksid küll näitama, kui oluline on see teema sinna tuua. digitaalse ülemineku ajastul on Euroopas ilm, silmitsi äh, uute oskuste vajadustega ja hoolimata sellest, et äh, et tööhõive olukord paraneb, ähm, ähm, haridusele ei pöörata piisavalt tähelepanu liikmesriikidel on äh, oma äh, probleemid, aga ka probleemid, mis on ühised. nagu äh, volinik Tyson seitsmendal juunil täiskogu ees ütles, uus oskuste tegevuskava hõlmab soovitusi liikmesriikidele selle kohta, et ressursid koondada, et väheste oskustega inimesi järele aidata, aidates neil omandada vajalikke oskusi Äh, et nad saaksid töö leida, tööle jääda ning äh, seda tööd teha paremini. teiseks, Euroopa kvalifikatsioonide raamistik, äh, see aitaks meil paremini mõista oskusi, võrrelda neid ning suurendada õppimise ja töötamisega seotud mobiilsust. siis samuti konkreetsete sektorite kava selleks, et sidusrühmad teeksid koostööd eh, määratlemaks oskuste vajadused eh, ning eh, sobivad lahendused. me oleme teinud ettepaneku oskuste profiili koostamiseks kolmandate riikide kodanike jaoks, et nad saaksid paremini tõendada ning dokumenteerida oma oskusi. läbivaks jooneks meie tegevuskavas on vajadus äri- ja haridussektori partnerlust suurendada, nagu näiteks noorteplatvormi kaudu. selline partnerlussuhe aitab ka ettevõtlus, ettevõtlust edendada ning ettevõtlussuhtumist edendada. meil on vaja ka koondada digitaalsete oskuste kogu ning tagada, et kõigil oleks vajalikud digitaalsed oskused. liikmesriigid, et aidata liikmesriikidel oskusi arendada, on eraldatud üle kahekümne seitsme miljardi euro kahe tuhande kahekümnenda aastani Euroopa Liidu jõukus sõltub meie kõige väärtuslikumast varast, meie inimestest ja seetõttu tuleb meil varasemast rohkem ka sellesse ressurssi investeerida nüüd paari sõnaga ka investeerimiskavast. räägiksin investeerimiskava kolmandast sambast kõigepealt, sellepärast et see on investeerimiskava kõige olulisem osa. põhimõtteliselt tähendab see seda, et äh, liikmesriikide Euroopa Liidu ning äh, ning Euroopa Liidu struktuurilised reformid tuleb läbi viia. komisjon äh, hindas majanduslikku olukorda Euroopa Liidus äh, väga laiapõhjaliselt, võttes arvesse sotsiaalset olukorda, oskuste olukorda liikmesriikides ning oleme sellest lähtuvalt äh, määratlenud, millised on kõige suuremad äh, investeeringute teel olevad takistused liikmesriikides. järgmise aasta riigipõhistes soovitustes oleme keskendunud rohkem investeerimistõketele ning soovime liikmesriike kutsuda üles neid tõkkeid kõrvaldama selleks, et investeeringukliimat parandada ning sel moel suurendada ka töökohtade arvu. oleme ka määratlenud, millised on Euroopa Liidu tasandi investeerimiste tõkked ning selle kohta paar näidet ka. alustasime Eurostatiga arutelusid selleks, et kutsuda Eurostati üles liikmesriike ja investoreid aitama, kui on äh, avaliku erasektori partnerlussuhted investeeringutes. ning äh, Eurostat peaks aitama, mida äh, riigieelarve puudujäägi all mõistetakse ja nii edasi ja nii edasi. ärimudelid muutuvad. paljud partnerlussuhted äh, on teistsugused kui kümme aastat tagasi investeerimise valdkonnas ning Euroopa Liidu tasandi tõkete hulka kuulub kindlasti ka see, et kuidas EFSI-t ühitada struktuurifondidega näiteks. oleme esitanud selle kohta suunised ning aitame liikmesriikidel Euroopa Liidu erinevaid rahastamisvahendeid kasutades projekte läbi viia. ning siis Euroopa Liidu struktuurilised reformid, mis tähendab seda, et meie ühtset turgu tuleb süvendada, laiendada. Te teate, meie suur äh, projekt on äh, energialiit, äh, ringmajandus, süsinikuvaba ühiskond ja nii edasi ja nii edasi, kõik on suured siseturuprojektid, mis mõjutavad äh, majanduskasvu, töökohtade loomist ning investeeringuid ka tulevikus. paar sõna ka EFSist. EFSi fond töötab ning asjad lähevad hästi. kui te tahate, äh, siis mõned arvud ka võite kirja kirjutada, ehkki internetist leiate need arvud kindlasti ka üles ja äh, kui äh, keegi ei ole veel minu Twitteri jälgijaks hakanud, siis äh, on viimane aeg seda teha, sest kõik arvud on ka minu Twitteri kontol olemas. EFSI on toetanud väikese ja keskmise suurusega ettevõtete projekte in-, taristu ning tööstusinvesteeringute projektis seitsmeteistkümne koma seitsme miljardi euro ulatuses. ja see peaks kaasa tooma reaalinvesteeringud, mis võlgnevad umbes sada seitset miljardit eurot. nii et äh, kaheksateist äh, miljardit äh, avaliku sektori tagatisi toob kaasa sada seitse miljardit eurot investeeringuid. meil on saja kaheksakümne viie miljardi euro ulatuses pangakokkuleppeid VKE meil on sada kaheksakümmend viis kokkulepet pankadega selleks, et äh, rahastada äh, VKE-de tegevust, kahesaja neljakümne kaheksa tuhande VKE tegevust peame siin silmas. Bulgaarias on meil oma kokkulepped, Itaalias kahekümne kaheksa pangaga on plaanis neljakümne nelja tuhandet VKE-d aidata Äh, ja me niiviisi investeerime sellesse, et VKE-d aitaksid meil töökohti luua. seitsekümmend kaheksa investeerimisprojekti on suuremad. teadusuuringute ning uuendustegevuse investeeringud hõlmavad kakskümmend, kahtekümmend seitse protsenti, VKE-d kakskümmend viis protsenti, energiasektor kakskümmend kaks protsenti, digitaalinvesteeringud kaksteist protsenti transpordisektor kuus ning sotsiaalinvesteeringud kolm protsenti kogu meie äh, investeeringute portfellist. ja võib-olla kõige suurem statistiline näitaja on see et, et kaheksakümmend protsenti saja seitsmekümne miljardilise, miljardilisest äh, investeeringute mahust peaks tulema äh, erasektorist rahadest, mis põhimõtteliselt praegu on lihtsalt pangakontodel. väga paljud ka Euroopa Parlamendi kolleegid on öelnud, et EFSI raha ei ole uus raha, värske raha, aga see on äh, värske raha, sellepärast et kui äh, raha on turul ega tee mitte midagi, ei teeni midagi, siis äh, ei ole sellest mingit kasu. ja siis mida me oleme siis siin ära teinud äh, veel? võtsime vastu terase valdkonnas oma teatise äh, terasesektori ja töö majanduskasvu kohta sellega seoses äh, antitambiku meetmed, äh, ületootmise problemaatika, uuendusoskustesse investeerimine, poliitilise tegevuse koondamine konkurentsi, energia, heitmetega kauplemise ning ringmajanduse valdkonda. selleks, et toetada Äh, terasesektorit ning aidata maailmatasandi ületootmisest üle saama, oleme viinud sisse terasetoodete järelevalvesüsteemi. komisjon, komisjon on teinud ka mitmeid kaubanduslikke meetme ettepaneku, meetmete ettepanekuid selleks, et äh, dumpingu mõju Euroopa terasetööstusele ära hoida ning oleme valmis äh, uurimise läbi viima kiiremini kui varem. siis kaubanduserinevuse vahend aitab samuti parandada tõhusust ning äh, tegevuse kiirust. komisjoni peamiseks eesmärgiks aga on vaadata, kuidas saavutada pikaajaline säästlik äh, lahendus, äh, et ületootmise probleemi lahendada ning probleemi juurteni jõuda, tehes seda koos oma põhipartneritega nii kahepoolselt kui ka mitmetasandiliselt. komisjon kavatseb suuremate terasetootjatega rohkem kohtuda, ka Hiinas. külastasin hiljuti Hiinat, et rääkida ka sellest. samuti mitmetasandiliselt, nagu näiteks OECD-s, tegutseme. ja lõpetuseks paar sõna ka komisjoni tööprogrammi ning sotsiaalõiguste samba kohta. mida me oleme seni saavutanud? oleme välja andnud soovituse selleks, et heitunud tagasi tööturule saada. me oleme oma raske töö tulemusena viinud lõpuni läbirääkimised selleks, et luua tasustamata tööplatvorm, deklareerimata tööd platvorm ning Euroopa majanduspoolaasta raamistikus on komisjon tugevdanud äh, tööturu osapooltega konsulteerimise protsessi mitmetes valdkondades. Euroopa sotsiaalpartnerid äh, on teadlikud äh, väljakutsetest. me oleme ka rohkem pidanud läbirääkimisi sotsiaalpartneritega riigipõhiste soovituste ning suuniste osas, mis puudutab tööhõivet ning sotsiaalküsimusi, siis esimene konsulteerimise etapp sotsiaalpartneritega vastavalt artiklile sada viiskümmend neli on plaanis äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal rääkisime äh, töö ja pereelu tasakaalust. lähiaastatel jätkame oma tegevusi sotsiaaldialoogi edendamiseks oleme veendunud, et edukas ja tulemustele suunatud sotsiaaldialoog on äh, tähtis ning aitab konkurentsivõimet parandada ning tugevdab meie sotsiaalset turumajandust. kutsume liikmesriike üles Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutama ja ka Euroopa Sotsiaalfondi kasutama. mõlemad vahendid aitavad uusi oskusi anda töötajanud töötajatele ning aitavad neid uuesti tööturule lõimida. komisjoni uute oskuste tegevuskavu samuti äh, annab soovitusi tulevikuks, äh, tuleviku äh, tööstusoskuste vajadusi määratledes ning pilootprojekte soovitades selleks, et oskusi edendada ja koostööd sektorite tasandil teha, näiteks terasesektoris. lõpetuseks, kaheksandal märtsil esitas komisjon Euroopa sotsiaalõiguste samba ülesehituse ettepaneku, nüüd vaadatakse seda üle, nüüd on õige aeg rääkida sellest, kas Euroopa sotsiaalmudel äh, on endiselt meie ülesannete kõrgusel, meie ühiskond on muutunud, meid ümbritseb üleilmastumine, digitaliseerimine ja nii edasi. me peame selles maailmas küsima, kas meie sotsiaalmajandus tõesti toetab meie kodanikke. ja kas need on riskide eest piisavalt kaitstud? kas nad saavad oma potentsiaali tööturul teostada, kas neil on selleks vajalikud oskused, kas nad saavad täiel määral osaleda ühiskonnaelus? nüüd on siis õige aeg viia läbi see analüüs, et meie säästlikku sotsiaalset turumajandust edasi arendada, aitäh! Äh, <clears throat> thank you, Mr Katainen. suur tänu, härra Katainen. nüüd on aga võimalus äh, küsimusi esitada meie kolleegidele alustagem nendest üksikutest koordinaatoritest, kes on kohal ja sõna kõigepealt härra Kaasale. suur tänu, proua esimees, suur tänu teile, härra asepresident, et leidsite vahetult pärast lõunat aega meiega seda väga huvitavat arutelu pidada. mul on teile kaks küsimust. härra asepresident, nagu te teate, me ikka ja jälle rõhutame üht investeeringuid tuleb suurendada selleks, et luua rohkem töökohti. aga me kõik ju teame ka seda, et investeeringud, millega ei kaasne struktuurimuutused ja meetmed, ei äh, aita kaasa. kõik meetmed tuleb korralikult rakendada, programmi ja planeerimisfaas ja ettevalmistusfaas peab olema korralik ja meil on vaja rohkem tugiteenuseid selleks, et äh, VKE-d saaksid juurdepääsu rahalistele vahenditele ja looksid äh, läbi selle siis töökohti. nii et kas selles mõttes on võimalik kuidagi äh, asju edendada ja kiirendada? ja teine küsimus, härra asepresident, kas te annaksite oma hinnangu Euroopa strateegiliste investe-, investeeringute ähm, esimese tööaasta kohta. kas on midagi võimalik selles osas teha, et olukorda parandada, aitäh? suur tänu, härra Pirinski. Teie asendate täna proua Steinrücki, palun. suur tänu, härra esimees ma ei teadnud, et ma pärast koordinaatorite kohtumist ikka veel äh, proua Steinrücki esindama pean. üritan siis äh, tema ülesannet täita. härra asepresident, kindlasti see teema, mille te lühidalt välja joonistasite, on loomulikult ka meie komisjoni äh, südamelähedaseks asjaks, nagu te isegi ütlesite, tööhõive ja sissetulekute tõus on, on peamised meie komisjoni tegevusvaldkonnad. mul on üsna mitu küsimust, mis puudutavad investeeringute tõstmise, suurendamise, reformide hoogustamise ja tegelike eesmärkide saavutamise vahelist sidet, ehk teisisõnu, kuidas need mõjutavad kõrgekvaliteetsete töökohtade loomist, mis on meie lõppeesmärk. Te viitasite sellele, kui olulised on oskused ja pädevused. ja te ütlesite, et äh, Euroopa kodanike seas on seitseteist miljonit äh, kellel puuduvad äh, baasoskused ja kellel puuduvad oskused digitaalajastul toimetulekuks minu meelest on see seotud sellega, et ebavõrdsus Euroopa Liidus suureneb. see ebavõrdsus puudutab nii territoriaalset mõõdet, vaesus, oskustööjõu puudus, piirkonnad, mis stagneeruvad ja muutuvad järjest rohkem äärealadeks ja teisalt on siis meil suured äh, aglomeratsioonid, mis ainult äh, tõmbavad ligi siis nendest perifeersetest aladest äh, teravamaid päid. ja see ainult suurendab neid lõhesid. Teie olete ise samuti mitmel korral, mitte ainult täna, justkui läinud mööda ühtekuuluvusest kui sellisest aga minu meelest sinna ongi koer maetud. mulle tundub, et härra Kaasa sihtis sama. investeeringud kui sellised, jah, nad on vajalikud, aga nendest ei piisa. peab olema selgem äh, ülevaade selle kohta, kuhu need investeeringud suunatakse, millist äh, tulemust see toob ja kui palju see teenib äh, meie eesmärki suurema ühtekuuluvuse järele Euroopa Liidus. ja konkreetsemalt räägiksin äh, siis paarist äh, küsimusest, mis on viimastel nädalatel minul töös esile kerkinud. üks puudutab komisjoni teatist kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuust, kui ma ei eksi see puudutas konkreetselt Euroopa struktuuri- ja investeeringufondide panust Euroopa Liidu kasvustrateegiasse, investeerimiskava ja komisjoni prioriteetidesse, nii nagu see on siin sõnastatud. esmalt see teatis. minu meelest ei täida see seda nõuet, mis on sisse kirjutatud artiklisse kuusteist äh, lõige kolm, mis nõuab äh, teatise asemel hoopis äh, aruannet selle kohta, kuidas on rakendatud partnerluslepingud, kuidas on operatiivkavad üles ehitatud ja selles aruandes tuleb üks konkreetselt viidata liikmesriikide probleemidele. loomulikult tegemist on analüütilise aruandega, millest tõmmataks siis vajalikud järeldused ja tehtaks äh, soovitused, aga arvestades, aga tuleb ju arvestada ka seda, et, et määrusega tekkis äh, viivitus, äh, mida teha selleks tulevikus vältida sarnaseid vigu, see kõik peaks olema selles aruandes sees. ja minu küsimus teile, kas komisjon mitte ei arva, et ei ole oma tööd teinud, kas on tulemas tõeline aruanne, tõeline analüüs või peate te oma tööd nüüd tehtuks? minu assistendid üritasid leida sellist dokumenti, aga edu neid ei saatnud. ei ole mingisugust selgust selle analüüsi osas, ei ole selgust ka selle osas, millal parlamendil oleks võimalik sellist dokumenti näha ja hakata tegelikult tõsiseid arutelusid pidama lõppjärelduste osas. paar päeva tagasi äh, kuulsime me siin komisjonist uuest programmist niinimetatud struktuurse reformi abiprogramm, mida, nagu ma aru saan, nüüd siis rakendatakse. ja see tõstatab ka terve rea küsimusi me peame siin täpselt samamoodi rääkima Euroopa struktuuri- ja investeeringufondidest, millises kontekstis siis komisjon kavatseb nendele asjadele läheneda. komisjoni esindaja ka sellel kuulamisel paar päeva tagasi äh, tegi kindla avalduse, et need äh, vahendid, äh, mis võetakse EFSist tehniliseks abiks ja suunatakse ühtekuuluvuspoliitikast Euroopa poolaastasse. minu meelest on see rohkem kui küsitav lähenemisena nagu ma aru saan, nii regioonide komis-, komitee ja Majandus- ja Sotsiaalkomitee on omas arvamust avaldanud, mõlemad dokumendid on siin minu ees, regioonide komitee ütleb, et sellised rahastusmeetodid on nendele täiesti vastuvõetamatud, tegelikult tuuakse ühtekuuluvuspoliitika alt antud pädevused üle Euroopa poolaastasse ja sellega rikutakse aluslepinguid ja on äh, esitatud kirjalikud küsimused komisjonile, aga jäänud vastuseta. kaheksateistkümnendast märtsist isegi on esitatud veel küsimusi äh, rohkem kui kaks kuud tagasi, nii et võib-olla komisjon selgitaks, äh, miks vahendeid kantakse sinna struktuuritoetusfondi kuigi tundub, et see ainult osaliselt täidab ja teenib äh, ühtekuuluvuspoliitika eesmärke. Neid küsimusi on palju, see puudutab tegelikult otseselt seda, kuidas komisjon üldse tõlgendab investeeringupoliitikat, kuidas ta seda rakendab. Teie väga lühike ülevaade EFSist äh, ei, äh, ei andnud head ülevaadet, te rääkisite samadest arvudest, millest on räägitud ka juba täiskogus ja tegelikult äh, ei näe me, me siin sugugi, et kas EFSil on üldse mingisugune mõju, kas seitsmekümne kaheksa suurema projekti puhul, millest te räägite, need investeeringud tõesti oleksid jäänud tulemata, kui EPSit ei oleks olnud. ja VKE-d loomulikult ka huvitavad meid. ja kui äh, need investeeringud on välisinvesteeringud, kas need siis teenivad samas ühtekuuluvuspoliitika eesmärke või läheb nii nagu ikka, et raha suundub sinna, kus raha niikuinii on ja tulemuseks on see, et äh, territoriaalne ebavõrdsus ainult äh, suureneb ja, ja lõhed äh, piirkondade vahel kasvavad. minu jutt oli nüüd pikk, viitasin paljudele valdkondadele ja minu küsimus komisjonile võib-olla lõplikult on siis see, et kas te tõesti arvate, et te tegelete nende murekohtadega, millele on parlament nii täiskogus kui meielaadsetes komisjonides viidanud. härra asepresident, ma küll ei tahaks seda öelda, aga nii on, et eh, mõneti jääb selline mulje, et komisjon eh, tegeleb eh, põhimõtteliselt teabekampaaniatega. ja, ja vähemalt mulle ei ole küll jäänud sellist tunnet, et tegeletakse asjaga sisuliselt et mulle tundub, et komisjon äh, ei ole rahulolematu või ei tunne ennast kuidagi halvasti selles osas, kuidas praegu näeb välja areng nii investeeringute mõttes kui ka puhtalt majanduslikus mõttes. ega EFSi käivitamisest ainult ei piisa, et meil on mingid lepingud ja nii edasi, kokkulepped. ma loodan, et see ei ole nii, aga kui te vaatate siin tänu neid tühje, täna neid tühje ridu, siis ei ole see ilmselt äh, seotud sellega, et äh, inimesed pole pärast lõunat jaksanud tagasi tulla, vaid sellepärast, et need arutelud, mis me teiega peame, on sisutühjad tavaliselt. suur tänu, suhteliselt lühike küsimus äh, ühe kolleegi poolt ja siis väga pikk küsimus, aga siis ülejäänute juurde pärast teie vastust, härra Katainen. suur tänu, härra Kaasa küsis kõigepealt äh, nõuandeteenuste kohta. see on Euroopa investeerimiskavas üks kõige olulisemaid teenuseid septembri alguses käivitasime me selle kava ja juba üle saja kuuekümne nõudepalve on jõudnud meieni projekti loojatelt ja enamus erasektorist. ehk teisisõnu, selles mõttes on see teenus olnud populaarsem, kui me arvasime. meie eesmärk oli ju pakkuda teenust avaliku sektori asutustele, aga mingil põhjusel on erasektor samuti pöördunud Euroopa Liidu poole ja rohkemgi kui avalik sektor ja palunud meilt nõu ja abi see on positiivne areng. et isegi erasektor suhtub asjasse positiivselt. enamus äh, abipalvetest on seotud selle küsimusega, et kuidas investeerimisprojektide kvaliteeti tõsta. ja väga paljud äh, paluvad äh, nõu selle kohta, et kuidas äh, tõukefondide vahendeid äh, paremini rakendada, küsivad, mida EFSI tähendab, kas on võimalik erinevaid fonde EFSI-ga koondada ja nii edasi. aga kui me vaatame seda nõuandeteenuse tulevikku, siis siis me peame paremini kui varem suutma ühendada äh, regionaalarengu, arengu ja ECFIN-i peadirektoraadid ja otsustama koha peal, millised võiksid olla rahastamismudelid. mõningad head näited meil juba on, näiteks Kreekas. Äh, ECFIN-i peadirektoraat ja investeerimispank on oma kohalekut Kreekas suurendanud ja see on ka see põhjus, miks äh, Kreekal on õnnestunud äh, saada EFSI-st juba vahendeid nelja projekti jaoks Neid projekte peaks olema rohkem küll, aga peamine probleem on selles, et kohalikud äh, ametivõimud äh, kulutasid üsna kaua aega selleks, et äh, tutvuda EFSiga, nüüd olen, äh, nüüdseks olen ma kohtunud ise ja minu kabineti liikmed äh, Kreeka ametivõimudega ja meie esinduses äh, Ateenas on toimunud mitu kohtumist ja nüüd on Kreeka ametivõimudega paigas meil väga head töösuhted. aga veelgi olulisem on kõige selle juures see, et meil on õnnestunud sõnum kohale viia ka erasektorile, kõik need neli projekti, mida rahastatakse praegu Kreekas EFSist, on eraprojektid mind äh, saadab äh, kinnisidee, et energiatõhususe ja turismi osas me peaksime Kreekas äh, investeeringute platvormi looma, mis koondaks siis erinevad suuremad ja väiksemad projektid ja see on suurepärane näide sellest, mis on võimalik, kui me oma ressursid koondame. Bulgaaria valitsus on samuti olnud väga abivalmis meil on õnnestunud Bulgaarias äh, kohaliku nõuda, nõuandeteenus käima lükata, seda koostöös kohalike ja Euroopa Liidu instantsidega. aga see on kindlasti üks nendest valdkondadest, kus kohapeal liikmesriikide abistamiseks kõige rohkem kasu tuleb sellest, kui me vaatame, mida on teinud teised liikmesriigid. nüüd EFSI, ma juba tõin teile arvnäitajad välja aga tõstatakse mõned küsimused, äh, mille üle ise olen mõtteid mõlgutanud ja et mida tuleks muuta selleks, et teenuste kvaliteeti tõsta. esiteks, äh, rahvasaadikuid ma kutsuksin küll üles äh, EFSi üritusi korraldama oma valimisringkonnas. ma tunnen käputäit äh, saadikuid, kes äh, on juba midagi korraldanud oma koduriikides või oma valimisringkondades, kümme, kakskümmend saadikut, ja alati on tegelikult tagasiside väga julgustav. Nendes riikides, kus selliseid asju on tehtud, on, on huvi EFSi vastu oluliselt tõusnud nii et kui te midagi tahate korraldada, kui teil huvi selle vastu on, siis äh, investeerimispank teid kindlasti aitab, investeerimispangal on, on esindus peaaegu kõikides liikmesriikides ja nad on olnud äh, suureks abiks nendele saadikutele, kes midagi taolist on korraldanud ja loomulikult ka meie esindus äh, annab infot ja osaleb ise nendel üritustel ka praegu on kõige suurem probleem meie jaoks tõesti teadlikkus. me peame teadlikkust tõstma nii erasektori kui ka teinekord avaliku sektori seas, et kuidas EFSit oleks võimalik kasutada. teiseks, härra Belinski, te rääkisite väga palju ühtekuuluvusest eriti Kesk- ja Ida-Euroopa riikides on äh, meil see takistus, et iga kord, kui me omavalitsustele selgitame EFSit, on nende esimene reaktsioon see, et see ei ole grant, mind ei huvita, see ei ole mingid toetused, see on selline äh, instinktreaktsioon äh, omavalitsustelt. Nad ei kuulagi seda juttu ja, ja seega ei anna seda sõnumit ka edasi erasektorile. et isegi kui valitsust eh, EFSI ei huvita, siis võib-olla erasektorit see võiks ju ikka huvitada. EFSI on ju tegelikult suunatud peaasjalikult erasektori investeeringutele ja era- ja avaliku sektori eh, investeeringutele küll ka, aga sellegipoolest. nüüd me oleme oma eh, õppetunnid saanud ja oleme nende valitsustega võtnud ühendust ikka ja jälle öelnud, vaadake, mis toimub teie kõrvalriigis, miks teie samamoodi ei tee üritame häid tavasid välja tuua, kuidas äh, äh, sotsiaalfondi vahendeid ja äh, EFSI fondi vahendeid omavahel koondada, me oleme väga praktilise töö võtnud ette, üritame aidata ametivõime leidma häid projekte, meie teenistused, eriti Ecofin ja Regionaalarengu peadirektoraat, plaanivad praegu erinevaid toetusmehhanisme. ühtekuuluvusriigid võivad EFSit kasutada, kui selleks on soov. avaliku erasektori projektid on ju täiesti ette nähtud äh, selle alt ja mõnikord on äh, nendel riikidel isegi parem võimalus EFSit kasutada, sest et nad võivad kasutada struktuurifonde äh, kaasfinantseerimiselemendina. nagu ma oma sissejuhatuse ütlesin, Bulgaarias on kolm erapanka, kes on juba kokku leppinud EFSi rahastamisega, Rumeenias pole mitte kedagi yhtekin pankka. ma olen äh, Rumeenias mõned äh, intervjuud andnud, olen seal paar korda käinud ja lähen tagasi, äh, sest et ma tahan seal selgitada pankadele, et kui te tahate VKS-id paremini te-, teenindada kui seni, siis on EFSI teie jaoks just õige valikuvariant. pikk jutt, aga võtan kokku, me peame mitmel rindel võitlema selle osas, et teadlikkus tõuseks, et näidata, mida teised on teinud. kõik projektid, mis on äh, allkirja saanud, on, on üleval Euroopa Investeerimispanga leheküljel, need on väga huvitavad projektid, sealhulgas ka platvormid, kus, mis koondavad äh, väiksemaid projekte kokku ja see aitab loomulikult seda, et väiksemad investorid saavad ka rahastamistoetust. härra Belinski rääkis veel reformidest, investeeringutest, kõrge tasemega töökohtadest. ja täiesti õigesti, härra Berinski, te ütlesite, et need asjad on omavahel seotud. nagu teate, on seatud EFSI fondidele teatud eeltingimused ja see peaks julgustama liikmesriike läbi viima vajalikud reformid reformid on küll liikmesriigiti erinevad, aga kui me vaatame neid reforme, mis on olulised kõrge kvaliteediga kohtade loomisele pikas ja keskpikas perspektiivis, siis on ilmselt õiglane see, kui ma ütlen, et eh, nii mõneski liikmesriigis on veel paranemisruumi haridussektori osas ja eriti õpetajakoolituse osas. ma olin liiga sinisilmne, kui ma sellele ametikohale asusin sellepärast et ma arvasin, et kõik õpetajad, kes Euroopas äh, lapsi õpetavad, on ülikooliharidusega. tundub, et ei ole nii. ega ma nüüd ei ütle, et see on ainus eeltingimus heaks, heale õpetajale, aga teatud seos siin ikkagi asjadel on ja sellepärast on minu meelest väga tore, ma arvan, et me peaksime keskenduma rohkem sellistele reformidele, mis suurendavad inimesi oskusi, mis äh, tõstavad tootlikkust ja konkurentsivõimet äh, just nimelt äh, töötajate seas. ühtekuuluvus on väga oluline ka EFSi puhul. väga oluline investeerimiskava heaks, ma olen üritanud neid probleeme, mis meie ees seisavad, natukene lahti ki kirjeldada, aga me ei saa praegu loobuda, me peame selle asjaga jätkama. ja nüüd eh, siis eh, lisaväärtus, üsna tihti esitatakse seda küsimust, et, et mis siis EFSI annab. nagu te ilmselt teate, komisjon ei ole see, kes neid projekte välja valib võib-olla peaks nende käest küsima, kes projekte välja valivad, et, et, et milline on siis olnud see kasutegur, aga ma arvan, et enamus äh, projektide puhul on see nii. Äh, kas need projektid oleks muidu ilma EPS-i vahenditeta jäänud sündimata või ei oleks nad äh, olnud samasugused, samas suurusega projektid ja, ja käivitunud nii kiiresti kui EFSi puhul ja see ongi EFSi kõige suurem väärtus. see peab äh, looma lisandväärtust, äh, see on selge. Teil oli, härra Pirinski, veel terve rida teisi küsimusi. Nendele ma ei tea vastust kahjuks, aga po-, pöördun volinik Gretu poole ja, ja vastan teile kirjalikult, aitäh uh,! Thank you, we have six aitäh, meil on veel kuus äh, küsimust ja hääletus algab meil kolmekümne viie minuti pärast umbes. nii et ma loodan, et te esitate oma küsimused lühidalt. härra Mart Päev, palun. Short äh,, eh, president, magari, abbiamo parlato tut-. hästi lühidalt eh, võtab sõna siiski Laura Tšehhan me kõik rääkisid siin kümme-viisteist minutit ja oleks tore, kui meile ka antakse nii palju aega, et küsimusi esitada. volinik Katainen, teie oma sõnavõtus tõite välja neli põhilist küsimust ja ma tahaksin kõiki neid kommenteerida, nende kohta lisaküsimusi esitada. Te rääkisite äh, kutseoskuste tegevuskavast, ütlesite, et on kahju, et meil ei ole piisavalt oskuseid ja ütlesite, et selle küsimusega tuleb tegeleda. mina tahtsin teada, kuidas lahendada vahendite väärkasutuse probleemi. see on suureks probleemiks mitmes liikmesriigis. nimelt kuidas meil on võimalik noori inimesi kaasata, äh, kuidas neile töökohti luua, kui vahendid lihtsalt äh, jäävad kasutamata või neid ei kasutata sihipäraselt. siis koolitajad. Te rääkisite siin riikidepõhistest soovitustest ja tegelikult näiteks Itaalias oli varem võimalik saada korralikku haridust äh, ja nüüd teie ütlete, et meie peaksime oma haridussüsteemi kohandama, aga tegelikult on lugu täpselt vastupidine. teised oleks pidanud orienteeruma meie omas, sellepärast et meil oli kunagi kõige parem haridussüsteem. nüüd aga äh, on see meie haridussüsteem laiali lammutatud äh, süsteem, mis oli väga tähtis nii kooliõpilastele kui ka ülikooliõpilastele ja mis aitis, aitas tegelikult ka töökohti luua. nüüd ähm, rändajatest tulenev tööjõud. näiteks Saksamaal antakse pagulastele kaks eurot tunni eest Äh, kui nad tööle lähevad ja seda võib ju ka tegelikult ekspluateerimiseks nimetada ja kohe kindlasti ei lahenda see töötuse probleemi. siis rääkisite te iseenda pakutavast. Äh, milliseid ettepanekuid teie kavatsete siis teha, millised on näiteks äh, ettepanekud Itaalia äh, kohta. ma tean, et kaheksast erinevast projektist on räägitud ja ma tõesti loodan, et nendega ka töökohti luuakse. tegemist on kaheksa raske projektiga, üks raskem kui teine ja tegelikult puudutab see just nii-öelda klassikalisi ettevõtteid ja just sellepärast tuleks meil võib-olla täpsemalt nende küsimustega tegeleda. siis terasesektor, mina olen pärit Umbriast Te teate kindlasti, et ThyssenKrupp on meil seal tegev ja paar aastat tagasi oli meil suur probleem sellega, et äh, väga palju kasutati sotsiaalset dumpingut, äh, terasetööstus äh, sattus raskustesse, need raskused kestavad siiamaani, nüüdseks juba aastakümneid nii et meil on siin äh, mitu erinevat ettevõtet konkureerimas äh, äh terasetööstuses, nad on, neil on niigi olukord halb ja kas nüüd kavatsetakse Hiinale anda turumajanduse staatus? meil on ju endal korralikud tootjad äh, ja Itaalia puhul on ju öeldud, et terasesektor on tõesti olnud väga tähtsaks äh, ja hoolitsenud äh, kõrge kvaliteediga äh, töötajate ja töökohtade eest, aga see kõik on sattunud ohtu. ilmselgelt töövõtjate peale ei mõelda. väga tähtis on oma vigadest õppida. me teeme pidevalt vigu sellepärast on tähtis välja töötada tööstuspoliitika tulevikuvisioon. ja ma arvan, et sellest tuleks rääkida ka liikmesriikidega. tulge minu valimisringkonda. kui te räägite taristust sellises riigis nagu minu koduriigis, mis kunagi oli üks ilusamaid riike, kui seal üritatakse taristut edasi arendada sellega, et see taristu maha lammutatakse, siis tuleb seda inimestele ka selgitada. tuleb selgitada, miks neid suuri taristuprojekte on vaja, kuigi töökohti nendega ei looda. töökohti luuakse ainult ajutiselt meil ei ole neid, seda taristut vaja, meil on aga pigem vaja töökohti ja ma arvan, et me peaksime siin äh, välja töötama visiooni tuleviku jaoks, et me saaksime selgeks teha, mida meil on vaja, mida me soovime saavutada. seda oleks pidanud tegema juba pärast teist maailmasõda, kui sõjatööstus kohandati ümber äh, ja see suur tööstuse monster, mis loodi, tegutseb tänapäeval ka veel, mis kägistab inimesi ja mingit alternatiivi inimestele ei pakuta. aitäh, järgmisena Edward Marta, palun. Oh, suur tänu, lugupeetud äh, esimees, suur tänu, lugupeetud volinik, et te tulite täna siia ja tutvustasite meile oma prioriteete, aga rääkides prioriteetidest, tahaksin mina rääkida terasesektorist, mida puudutasite ka teie ja äh, see on üks strateegilise tähtsusega sektoreid Euroopa jaoks, mitte ainult sellepärast, et me, et see, see on seotud meie kollektiiv, kollektiivsete muredega, tööhõive seisukohast, oskuste seisukohast, äh, sealt, äh, sellega on seotud palju otseseid ja kaudseid töökohti, teadusuuringud, uuringud, investee- ja investeeringud on kõik selle teemaga seotud. Te ütlesite, et olete teinud terase impordi järelevalvesüsteemiga Hiina impordi osas, ma ei tea, mida te, <laughs> mille üle te järelevalvet teostate, aga igal juhul see järelevalve on vilets. kaks miljonit tonni äh, terast tuleb Euroopa turule kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kõik rekordid said löödud, kolmkümmend seitse miljonit tonni Hiinast tuli äh, terast Euroopa Liidu turule. esimest korda meie ajaloo jooksul, esimest korda meie ajaloo jooksul, ajaloo jooksul importi oli rohkem ja eksporti oli vähem ja äh, teie rääkisite siin ka hinnast, äh, jah, hind on problemaatiline, sellepärast et praegusel hetkel kannatavad äh, hindade surve all, mitte ainult nõudluse suure, vähese surve all, ja isegi Hiinas ei suudeta terasetööstuses raha teenida. viiskümmend viis dollarit iga tonni pealt hiinlased kaotavad terase hinnas ja kui me räägime äh, Äh, toorainest, siis jah, äh, ma ütleksin, et äh, järelevalve on vilets. ja teie siin viitasite sellele kohtu, kohtumisele, ma olin sellel kohtumisel kohal, ma võin teile öelda, et hiinlased ei ole tulnud siia, et dialoogi pidada, et meiega läbirääkimisi pidama, nad on tulnud siia selleks, et meid alandada. et meile öelda, mida meie peaksime tegema. ja te käisite aasta alguses Hiinas ja, ja samal ajal veetis ka äh, proua Merkel kümme päeva Hiinas selleks, et äh, rääkida sellest Hiina ületootmisest ja kohe, kui tuldi kohale, siis äh, samal ajal avati uusi teraseettevõtteid, nii et äh, Euroopa Komisjoni soovib, et, et Hiina vähendaks oma tootmist, aga see on ainult võlts ettekujutus, pilvelossa. kuidas te tahate, et me suudame kvalifikatsioonide tasent üleval hoida ja tõesti, professionaalne haridus on väga hea paljudes riikides, äh, äh, seal on palju uuendustegevust, ühe näite võib ka tuua, umbes tuhat erinevat äh, terase tüüpi on turul ja öö, mujal ollakse meist kümme aastat maas, nii et meie sektor on väga innovaatiline, aga, aga kui asjad lähevad nii nagu praegu, siis paraku, paraku võib see äh, sektor täielikult kaduda, sellepärast et me ei suuda Hiina konkurentsile vastu panna. me peame oma äh, järelevalvet tugevdama, Hiina järele, impordi järelevalvet tugevdama ja antidumpingu meetmed tuleb paika panna, nii nagu ameeriklased on seda teinud, sellepärast et äh, muidu on kahju võimatu ja liitun oma kolleegiga, kes just sõna võttis ja rääkis keskkonnast, keskkonnale tuleb tähelepanu pöörata, meie heitmetega kauplemise süsteemi tuleb samuti ära reformida, keskkond vajab kaitset ähm, ja tuleb kaitsta ka rahva tervist ja töötajate tervist, aga kui teie pingutused keenduvad ainult selles, et äh, natukene äh, makse juurde keerata meie tööstusele, siis äh, kiirendate ainult selle strateegilise tähtsusega töö, sektori allakäiguprotsessi, mis äh, toob kaasa kahjustava mõju töökohtadele. üritan nüüd lühemalt vastata kui eelmine kord äh,, proua Tšea. Te tõstatasite küsimuse praktika kohta ja selle kohta, et noori inimesi kasutatakse odava tööjõuna. tegemist on ilmselgelt küsimusega, millel puhul Euroopa Liidul ei ole õigusloomelist pädevust, sest äh, see on osa liikmesriikide tööpoliitikast äh, tööõigusest ja nemad ise otsustavad, äh, millised need tööseadused välja näevad, mis nende arvates on vastuvõetav ja mis mitte äh, praktikate puhul ja kuidas siis panna piirid äh, praktika kohtadele ja töölepingutele, nii et meie ei saa hinnata liikmesriikide tööõigust. aga üleüldisemalt äh, ei ole väga raske eristada praktikakohti ja tavatöölepinguid. ja ma tõesti kutsuks liikmesriike üles kasutama praktikakohti puhkudel, kui on palju noori töötuid. praktikakohad on suurepärane võimalus kogeda tööelu ja midagi teha, selle asemel, et lihtsalt istuda kodus ja teha seda kaua. sellepärast võiks praktikakohti kasutada rohkem kui siiamaani. aga olen nõus sellega, et äh, praktikakohtadega ei tohi moonutada kestlikku tööturgu. Euroopas on meil väga palju suurepäraseid näiteid selle kohta riikidest, erinevatest riikidest ja kui mõnes liikmesriigis on probleeme, siis see liikmesriik võiks vaadata, kuidas teised on selle lahendanud. terasetööstus, proua Tšeia ja härra Martin, te mõlemad tõstatasite selle küsimuse, nii et ma vastan neile koos. Hiina terase tootmise võimekus on suurem kui Euroopa Liidu oma. nii et äh, kogu võimekus on suurem kui meie tootmismaht aga kogu see võimekus äh, igal üksikul juhul ei too endaga kaasa dumpingut, kuid on ilmselge see, et kui on äh, ületootmine, siis tuleb seda kuhugi maha müüa ja kui kõike maha müüa ei saa, siis tuleb alandada hinda. ja siis muidugi dumpingu risk tõuseb päris palju. mul ei ole täpseid numbreid, aga ma olen kuulnud kahte erinevat numbrit mis on Hiina terase osakaal, mida, mille puhul dumpingut ei kasutata või subventsioone ei kasutata. nimelt seitseteist protsenti. ja teine number, mida ma selle kohta olen kuulnud, on nelikümmend neli protsenti. ma väga vabandan, et mul ei ole praegu täpseid numbreid aga kui tuleb kasutada kaubanduskaitsemeetmeid, siis komisjon teeb seda alati, kui Euroopa ettevõte selle küsimuse tõstatab, hindab olukorda, juhtumit ja siis vastavalt sellele me kas kasutame selle välisettevõtte puhul kaubanduskaitsemeetmeid või mitte. meie meetmed on sama tõhusad kui USA omad. USA-s saavad nad neid meetmeid kiiremini kasutada, aga meie oleme ka praegu kauba, kaubanduskaitsemeetmete paketti muutmas, kui liikmesriigid sellega nõus on. nimelt liikmesriikides on väga erinev seisukoht selles osas Äh, osad liikmesriigid äh, ei ole nõus äh, kõikide meetmetega, on osadele vastu, aga nõukogu peab nüüd selles osas otsuse vastu võtma. mis vahe on USA ja Euroopa tumbingu ja äh, subventsioonide vastastel meetmetel. USA juhtumid lähevad tihemini kohtusse ja neid äh, kaasuseid ka kaotatakse tihemini. aga nagu öeldud, me vaatame praegu oma süsteemi üle ja me peame olema valmis kaitsma õiglast kaubandust. komisjon on öelnud, et me soovime avatumat kaubandust, me soovime õiglasemat kaubandust kui soovitakse liberaalset kaubandust, siis tuleb samal ajal olla ka valmis õiglast kaubandust kaitsma. liberaalne kaubanduspoliitika ei tähenda seda, et kõik on lubatud, eriti just nendel juhtumitel, kus äh, teatud äh, sektori võimekus võib äh, kogu turgu halvata, siis tuleb lihtsalt oma huvisid kaitsta. aitäh! aitäh! järgmisena saab sõna Dominic Martin, vabandust jälle, et ajasin nimed segamini. suur tänu, lugupeetud esimees, pärast kolleegi sõnavõttu tahaksin ma kirjutada Viva Itaalia. ja Eduard Matar võttis samuti sõna, tuletaksin talle meelde, et tema ei ole ainus, kelle nimi, perekonnanimi on Martin ja sõna anti Dominic Martinile alguses. aga nüüd saan ma siiski sõna kallis Eduard, mul on hea meel, kallis Eduard, mul oli väga hea meel kuulda, et lõpuks ometi äh, olite te valmis äh, põhjendatud mõistliku protektsionismi toetajaks asuma. meie, sest et nüüd tulid mängu teie huvid varem ei ole te selleks valmis olnud, aga täna ja teras on teile südamelähedane, see tundub teile tuttav, kodune nii et äh, nüüd siis protektsionism, väga tore. härra asepresident, pean teile tunnistama, et äh, teie sõnavõtu äh, dünaamiline retoorika ei suutnud minult hirmu ära võtta. ütleksin, et te olete juba aastakümme olnud võimuohved, ohvede juures. komisjon on juba aastakümneid võimuohjade juures olnud ja kõik, millest te räägite, strateegiline kompetents, miljonid äh, eurooplased, kakskümmend viis protsenti äh, ilma diplomita äh, inimesi ja nii edasi ja nii edasi. Teie vastutate selle katastroofilise olukorra eest osaliselt, eks ole? ma loodan, et ei avastanud seda alles kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, ehkki siin nüüd on meil tulnud alles strate-, struktuuriline äh, arutelu mängu. kolmkümmend, nelikümmend aastat on meil see väljakutse olnud. räägite investeerimiskavast ja ütlete, me hakkame pankasid taas toetama. tore, tore, aga te taasfinantseerite ainult pankasid, mis puudutab väikseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, siis ja eraettevõtjaid, siis äh, meie jaoks ei ole oluline, et äh, et pankasid ei toetata, vaid, vaid just nimelt neid väikeseid keskmise suurusega ettevõtjaid ja inimesi. mida pangad teevad? pangad laenavad raha ja mitte midagi muud nad ei tee. Te teate seda ja sellest on kahju. terasesektor, just rääkisime sellest, nii et ma ei hakka enam äh, selle teema juures pikemalt peatuma vaid lähen kohe sotsiaalõiguste juurde. mis puudutab sotsiaalõigusi, lugupeetud asepresident, äh, hakata siin tugevdama sammast, tore, tore, me oleme sellest kuulnud. ja te tahate siin julgustada kutsuda üles, äh, liikmesriike kutsuma üles äh, globaliseerumisega kohanemise fondi Euroopa vahendeid kasutama ja nii edasi ja sotsiaalfondi vahendeid kasutama, me ju teame, et meie töötajad kaovad, meie ettevõtted kaovad, te ei tee aga mitte midagi ära selleks, et nad kao-, et nad ei kaoks. ja selleks, et rahustada inimesi, äh, kes äh, tulevad barrikaadidele, äh, olete te valmis miljoneid ja miljoneid andma ettevõtetele, kes lihtsalt lasevad töötajaid lahti. minu meelest see ei ole eriti suur hüva, hüvitus ja Pirinski rääkis samuti selles <laughs> dünaamiliselt, dünaamilike, sama dünaamikaga. Teie kuulute ka enamuse äh, juurde siin parlamendis, komisjonis, kolmekümne, neljakümne viimase aasta jooksul olete teie poliitilise tegevuse eest vastutanud. aga põhimõtteliselt on kõik käinud allakäiguteed. vaadake, mis, mida ma oma Twitteris säutsun, ütlesite härra asepresident. härra asepresident Twitteris säutsu? kas see on teie loosung või? kahekümne esimesel juunil kaks tuhat kuusteist, hale! vaadake minu säutse Twitteris ma loodan, et kõik Euroopa kodanikud kuulsid, vaadake minu säutse. Neil on hea meel, kui te säutsute. ja mina kardan ikkagi. ehkki teie olite nii dünaamiline oma retoorikas, ma võin veel natuke rääkida, eks ole. mul oli hirm, kui te rääkisite sotsiaalsest dumpingust, see on minu jaoks mureküsimus. ma ei kuulnud, et te räägiksite TTIP-ist, ehkki see on, kuulub teie portfelli, äh, vabakaubandusest, te räägite vabakaubandus, mis oleks põhjendatud tasakaalustada Ameerika Ühendriikidega, äh, läbirääkimiste jätkamine Ameerika Ühendriikidega. TTIP tähendab põhimõtteliselt Euroopa ühenduse lõppu. Te olete väga arukas poiss. Te teate seda isegi väga hästi, muidu te ei oleks sellel ametikohal ja minu küsimus teile on lihtne. kas teil ei ole mitte mulje, et te olete praegu Titanicu pardal, härra asepresident? You have finished, then I will give the floor. kui te olete lõpetanud, siis annan ma sõna proua Ribeirole, palun. Obrigada, senhor president uh.... aitäh, proua esimees. proua esimees, me ei saa leppida sellega, et selle komisjoni liikmed solvavad volinikku, kes on tulnud siia küsimusi vastama. ma leian, et külalise äh, solvamine ei ole väga õige. härra Kaasa, millal ma solvasin? Teie moraali lugemisest on mul juba küllalt. ma rääkisin asjadest õigete nimedega mitte keegi teine siin assamblees ei ole seda teinud ja see, ma rääkisin viisakalt, mina olen siin kohal, see, et inimesi kohal pole, see on viisakuse mitte ülesnäitamine. proua Ribeiro, teil on sõna. siin ruumis on liiga palju mehi praegusel hetkel. Madame Ribeiro has the floor proua Ribeiro on sõna. jah, hästi. ma saan aru, et kolleeg ei soovi äh, mind ära kuulata, aga mul on ka õigus oma äh, arvamus välja öelda. tere tulemast, härra volinik! lubage mulle öelda, et mina õpetajana ja ametiühingu esimehena vägagi hea meelega kuulasin teie prioriteete alustades siin pädevustest, siis tõesti, see tuleb ka selgelt Euroopa Komisjoni äh, töökavva sisse kirjutada. keskendume ühele väga tähtsale aspektile. härra volinik, äh, kui me räägime hariduse ja koolituse küsimustest, siis tuleb arvestada ka sellega, et tegemist on küsimustega, mida ei saa lühiajaliselt kiiresti lahendada ning tagajärgi on näha alles kesk- või isegi pikas perspektiivis. muidu juhtuks ju see, et liikmesriigid saavad oma statistikaga mängida selleks, et äh, vastata ootustele, mis on loodud ja näidata, et hariduse ja koolituse eesmärgid on saavutatud Te rääkisite sellest, et on väga tähtis panustada õpetajakoolitusse. see ei puuduta mitte ainult põhikoolitust, vaid äh, ka elukestvat õpet. õpetajad töötavad koolides kakskümmend, kolmkümmend, nelikümmend aastat ja nad peavad kogu aeg juurde õppima, peavad teadma, mis on saavutatud teadvuses teaduses ja see tähendab ka seda, et liikmesriigid peavad investeerima õpetajate edasiarenemisse ja siin tuleb teatud prioriteedid ka selle kohta välja tuua. teiseks, komisjon soovib liikmesriike toetada selleks, et strateegiliste investeeringute fondide vahendeid kasutada mul on selle üle väga hea meel, aga ma tahaksin teada, mil määral on see võimalik. tahtsin välja tuua ka seda, et meil on äärealades piirkondi, kus on väga raske EFSI fondi vahendeid kasutada. ja just sellepärast tulebki teha see palve komisjonile. mina olen pärit Asooridelt ja mul on väga raske Asooride geograafilise asukoha ja suuruse pärast, äh, see on neid projekte ellu viia, nii et volinik, kui te tahate meid äh, aidata, siis tulge kohale, ma olen valmis teid seal vastu võtma. selleks, et me seal koos ettevõtjatega, VKE-de esindajatega saaksime rohkem rahvale infot anda, selleks et neil oleks ka võimalik programmides osaleda ja lõpetuseks veel üks positiivne uudis ka mina siin komisjonis kirjutan raportit Euroopa majanduspoolaasta kohta. raportit arutati veebruaris ja arvamust esitatakse homme ning mina tahtsin välja tuua seda, et sotsiaalne dialoog sotsiaalsete partneritega vajab tugevdamist, see on väga tähtis, sest praegusel hetkel on meil probleemid suured, kahjuks väga vähesed räägivad nendest probleemidest. meil tuleb äh, sotsiaalmudeli ja sotsiaalriigi kestlik areng tagada. Need sotsiaalsed, majanduslikud, demograafilised probleemid, mille ees me seisame, ähm, võivad praegust sotsiaalmudelit ähm, äh, raputada päris korralikult. seitse protsenti maailma elanikkonnast äh, me peame seda mudelit tõesti säilitama ja sellepärast on mul väga hea meel, et te selle eest võitlete. aitäh, järgmisena Hans Ander, palun. Sorry, it's Mr Pavel, Emilian. siiski, härra Pavel, vabandust, mul on siin väga keeruline nimekiri. aitäh, proua esimees, aitäh, komisjoni asepresident, ma teen hästi lühidalt, sest te tegelikult tõstatasite juba mõned küsimused, mida ma tahtsin küsida aga tahaksin saada rohkem infot Rumeenia kohta. Te ütlesite, et meil ei ole ühtegi panka, mis pakuks toetust EFSI programmide läbiviimisel. ja te ütlesite ka, et te kavatsete pankadega läbirääkimisi pidada selleks, et nad liituksid selle programmiga. ma teen teile soovituse. rääkige ka Austria Saksamaa, Prantsusmaa pankadega, sest nemad on suuremad kui Rumeenia pangad. ma tean, et veebruarikuus kohtusite ka meie peaministriga, kes on kunagine volinik, nii et ta peaks ka aru saama komisjoni programmide tähtsustest, tähtsusest. võib-olla ei saa te täna seda teha, aga äkki te saadaksite meile infot selle kohta, milliseid probleeme te arutasite ja miks Rumeenia siiamaani ei ole selles programmis osalema? ja tõesti nüüd need kõrvalmõjud Rumeenias, linnapead, kes on nüüd ametisse astunud, hakkavad järgmise nelja aasta plaane kokku panema, nii et tõesti oleks väga hea, kui need läbikäirääkimised käiksid ja ma olen valmis teid abistama. ja nüüd viimase kõnelejana proua Sander. mis, suur tänu, proua esimees lugupeetud asepresident, ma tahaksin teid tänada selle eest, et te tulite meie tänasele kohtumisele ja ma usun, erinevalt mõningatest meie seas äh, teatavate kolleegide, erinevalt teatavatest kolleegidest, kes enam kohal ei ole, tunnen ma, et Euroopa Komisjon siiski suudab asju koostöös Euroopa Parlamendiga muuta Euroopa tasandil selleks, et parandada tööhõive määra erinevates liikmesriikides ja te tõstatasite siin erinevad teemad, omalt poolt tahaksin juhtida tähelepanu pädevuste teemale, millest te rääkisite, ja rääkides nendest oskustest, on kaks asjaolu, mille tahaksin tähelepanu juhtida. oskuste saamine, oskuste omandamine äh, erinevad alternatiivid on selleks, millest te rääkisite, erinevad võimalused sekkumiseks, tuleb sekkuda haridussüsteemi liikmesriigi tasandil, üks võimalus. samuti tahaksin juhtida tähelepanu vajalikule toetusele praktikaõppe edendamiseks, see võimaldab meie noortel ühe jalaga olla ettevõtlussüsteemis ja ühe jalaga haridussüsteemis Äh, selline tööturu ja haridussektori kombineerimine on oluline, väärib toetust, tahaksin juhtida ka tähelepanu ka sellele, et ettevõtlusvaimu tuleks meie noorte seas edendada. ettevõtlusvaim äh, hõlmab erinevaid oskusi, mis äh, aitavad noortel endal oma ettevõtet juua, luua ja, või mujal ettevõtet luua Äh, ja see on väga oluline minu arvates. mis puudutab veel oskusi, siis äh, lisaks äh, oskuste omandamisele tuleb mängu veel ka oskuste tunnustamise teema. me peame tunnustama, see, see on minu jaoks tähtis teema, ma olen ise pärit piiripiirkonnast, Elsassist ja meil on kohe, meie kõrval on Saksamaa ja ja, ja töö hõivemäär võib olla erinev piiri erinevatel poolel, me võime panna paika äh, äh, me peaksime paika panema erinevad äh, võimalused selleks, et meie noored saaksid minna Saksamaa poolele tööd saama, aga probleem on see, et tegelikult äh, Saksamaa ettevõtjad ei tea, millised pädevused, millised oskused on Prantsusmaal antud diplomite taga, nii et äh, lugupeetud äh, volinik, ma küsiksin teilt, et millised on teie arvates parimad meetmed kvalifikatsioonide tunnustamise edendamiseks, aitäh! Yes, Mr. Thank you. Mm palun, härra volinik. aitäh, härra Martin. ta on küll lahkunud, aga kui ta oleks veel siin, siis ma oleks talle öelnud. Martin, parce qu'effectivement il y en a deux dans la salle et je voudrais pas qu'on prenne oleks hea, kui te ütleksite Dominic Martin, sest et meid on siin kaks erinevate esinimetega ja, ja, ja minust ei käi praegusel hetkel jutt. Yeah, it's easy to hear this kind of criticism that EU jah, väga lihtne on kritiseerida nii, et öelda, et Euroopa Liit on teinud kõik äh, valesti ja need, kes on võimul, on teinud kõik valesti, jah, teatud kriitika on ka õigustatud, aga vahel isegi kui see ilusa loo ära lõhub, on võib-olla siiski õigem kodanikele selgitada, mis on Euroopa Liidu pädevuses, mis on komisjoni pädevuses, mis on liikmesriikide pädevuses, aga siis võib juhtuda see, et heast loost ei jää enam mitte midagi järele. EFSiga ei taasrahastata pankasid, EFSiga ei saa seda ka teha, see oleks seadustega vastuolus EFSil on vaja pankasid äh, VKE-de rahastamiseks, sellepärast et äh, äh haldusnõukogu äh, ei saa neid tuhandeid taotlusi vastu võtta ja tõesti oleks väga halb, kui VKE-d peaksid otse investeerimispanga poole Luksemburgis pöörduma, just sellepärast meil on vaja kohalikke pankasid. ja ma alati ütlen inimestele, et jälgige Twitterit, sest tegemist on lisainfoallikaga kui küsimus kedagi huvitab. proua Ribeiro, haridus on tõesti pikaajaline investeering. kui vaadata digiteerimist ja neljandat tööstusrevolutsiooni, siis ja nende ulatust siis siin on tõesti keskpikad ja pikad äh, probleemid, mis vajavad lahendamist, nii et tõesti kunagi ei ole hilja hariduse kvaliteedi parandamisega pihta hakkamine, me ei saa alati ühte lahendust kasutada, me ei saa ühe riigi edukat lahendust lihtsalt kopeerida, aga nendest võib muidugi õppida. EFSI ja äh, kõige äärepoolsemad piirkonnad, lihtsalt mõned mõtted kujutan endale ette, et äh, kui arvestada turu suurusega, siis VKE rahastamine võib vahel olla raske. ja sellepärast EFSI äh, võimalused VKE-de rahastamise parandamiseks äärealadel olekski tegelikult kõige kiiremaks ja paremaks võimaluseks EFSI vahendite kasutamisel. nii et tuleb teadlikkust tõstatada, äh, tõsta nende pankade kohta, mis on seal kohal, ja samamoodi tuleb öelda, et kui te olete huvitatud sellest, mida saab EFSiga teha, siis minge investeeri-, Euroopa Investeerimispanga kõige lähemasse kontorisse ja et investeerimispank saab siis hakata läbirääkimisi pidada, mingit ametivõimude äh, heakskiitu pole vaja. üksikasju Asooride kohta ma nüüd küll ei tea, aga teine võimalus oleks luua investeerimisplatvorm, mis tähendab seda, et EFSI saab tagada vahendeid, võib-olla ametivõimud ka, ja need pannakse siis kokku eh, selleks, et eh, kaasata väiksemaid investeerimisprojekte ja aita siis, aidata siis investoritel eh, leida vahendeid seda mudelit on Prantsusmaa kasutanud energiatõhususe projektide puhul edukalt me tõesti kutsume üles rohkem seda mudelit kasutama, Küpros teeb seda ka turismisektoris. härra Pavel. jah ähm,, kui olen ühenduses Rumeenia pangandussektoriga, siis räägin ka välispankade kaasamisest, vähemalt Bulgaarias. Raiffeiseni ühistupank on küll üks vahendajatest äh, aga see oleks tõesti mõistlik. oleme rääkinud peaministri ja rahandusministriga sellest ja nad on vägagi hästi aru saanud, kuidas EFSI toimib. Nad on üles kutsunud äh, maaparandusprojektidega tegelema, sest äh, tõesti äh, EFSI kaudu on seda võimalik äh, teha ja riik on seal tõesti vee all nii et äh, meil on tõesti, me ei ole küll siin ise mingi projekti osapool, aga me teame, kuidas maaparandusprojekte läbi viia ja siis tõesti võib kasutada ka tõukefonde kaasrahastajana ja samamoodi on võimalik siis leida ka vahendeid äh, teiste valdkondade jaoks, aga ma tõesti olen valmis aitama nii teid isiklikult kui ka teie koduriiki. proua Sander kutsekvalifikatsiooni tunnustamine on väga tähtis, üks kõige tähtsamaid küsimusi, kui me soovime luua ühte, ühtset tööjõuturgu Euroopa Liidus. ja teie näide on suurepärane näide selle kohta, et isegi piirkonnas, kus inimesed on harjunud juba sajandeid üle piiri käima, siis kõik ei pruugi toimida. kui kutsekvalifikatsiooni tunnustamine ei toimi, siis Äh, on probleemid suured ja komisjon on praegu välja töötamas algatust selle kohta, aga kõik sõltub rakendamisest äh, siis äh, liikmesriikide tasandil. olen kuulnud suurepäraseid näiteid Soomest, Rootsist, kus kohalikud omavalitsused haaravad juhtohjad, isegi kui õppekavad on äh, ministrite, ministeeriumite pädevuses, aga kohalikud omavalitsused hakkavad äh, võrdlema õppekavasid ja vaatavad, kui palju need erinevad erinevates riikides ja nad kutsuvad ka ettevõtjad kokku ja selgitavad äh, neile, milliseid äh, oskusi pakutakse ja ettevõtjad ütlevad, millised oskused on neil vaja ja siis koolid kohandavad oma äh, Äh, pakkumist vastavalt äh, tegelikele vajadustele. nii et väga palju on võimalik ära teha ka madalamal tasandil kui riiklik tasand, see kõik sõltub muidugi liikmesriigist ka. aga tõesti, see on suurepärane halb näide selle kohta, kuidas äh, meil on suuri tõkkeid erinevates valdkondades. suur tänu teie mõtete eest ja jätkame oma edukat koostööd. tänu, härra Katainen.

Are you ready to vote? kolleegid, olete valmis hääletama? Mr Martin. härra Martin. suur tänu. ma tahaksin härra Kaasale ja proua Sanderile, et mingil hetkel lähen pissile ja ei tahtsin sõna võtta tegelikult lõpus, enne kui volinik ära läheb. härra Lavriljeu, nagu härra Martin äh, räägib siin meiega oma mm, füüsilistest probleemidest. tal on hea vabadus käia, millal ta tahab, saalis sisse ja välja kui inimene on aga saadikuks valitud siis oleks kena, kui te jääks äh, kuulama ka vastust küsimustele, mis on esitanud, ega mul ei, äh, ei ole muidugi see, ta oleks võib-olla natukene võinud edasi lükata seda väga olulist äh, asja, mida ta pidi tegema, aga ma siiski, ta rääkis siin minutite jagu sellest, kui äh, suurtes vaevustes ta on, nüüd ma saan aru, miks tal need vaesused olid, aga see ei tähenda seda, et peaks äh, niimoodi äh, debatte äh, torpedeerima, isegi kui seisukohad on teistsugused, võib-olla üldiselt sellised arutelud ei ole väga teretulnud, mul on väga kahju, et härra Martinil ei olnud julgust jääda siia saali kuulama seda, mida volinik talle ütleb pärast härra Kaasa ettekirjutusi ja härra Lavrio sõnavõttu siin mul on hea meel, et te meile siin, mulle siin õppetunde jagate, aga kohtu ees mina siin ei ole. nüüd me hakkame hääletama. proua Tšabaloval on küsimus millegi muu kohta. ma ei hakka siin rääkima kehahädadest aga menetlushädadest võib-olla, enne kui me läheme hääletuse juurde, teeksin ühe märkuse menetluse kohta, äh, mis äh, puudutab küsimust, mille osas me küsitleme. eelmise nädala algusel nimetati variraportöörid noorte garantii ja noorte tööhõive algatuse jaoks, et esitada kirjalik küsimus jagati eh, emaile selles osas variraportoride vahel ja küsimus lõpetati kokku, lepiti kokku. me tutvustasime seda pärast seda fraktsioonides kolleegidele kell kaheksa eile õhtul otsustas härra Hendl eh, ühepoolselt seda teksti muuta, ei ole seda läbi rääkinud variraportööridega ja nüüd kakskümmend neli tundi hiljem eh, isegi mitte peame me hääletama. ma toetan seda suulist küsimust küll, aga ma räägin siin menetlusest, nii et võib-olla kui te täna õhtul äh, voodis mõtteid mõlgutate, siis äh, kas suulisi küsimusi koostavad tänapäeval siis ainult äh, küsimuse koostajad ja variraportööridega konsulteerimine ei olegi enam vajalik, aitäh! suur tänu! nagu ma aru saan, tekkis probleem selle küsimusega aga hakkame hääletama, sellepärast et äh, asi peab jõudma täiskokku juulis kindlasti ja sellepärast tuleb täna hääletada. selleks, et äh, MFF ülevaateks asi oleks esitatud, hääletame, kolleegid. hääletus on avatud. suuline küsimus ja nüüd on äh, hääletus lõppenud nelikümmend kaks kolleegi toetavad küsimuse esitamist ja keegi ei ole sellele vastu. Teie jaoks eraldi me ei hakka hääletama. Next item is uh, järgmine punkt, kaheksas tegemist on arvamuse projektiga proua Jaslovjetskalt ähm, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi vaheline isikute vaba liikumist käsitleva lepingu protokoll, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud ja nüüd hääletame seda tervikul kujul poolt. elektrooniline hääletus, kolleegid. nii et palun hääletage. sotsiaaldemokraate on saalis üks üle. Is it okay? nelikümmend viis poolt, kaks vastu ja nüüd lõpphääletus ka elektrooniline. And the vote is closed. hääletus lõppenud. nelikümmend neli poolt, kaks vastu. nii, järgmine hääletus. Äh, võrdse tööalase kohtlemise direktiiv ja muudatusettepanek viiskümmend kuus. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. liibe kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige üks B, liibe neli ehk poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. lõige kaks palutakse kontrolli, kontrollime. libe neli, lõige üks kohta, hääletus on avatud. rahvaparteil ja see on üks üle. hääletus on avatud jätkuvalt. nüüd lõppenud. Teid on aga siiski üks veel üle ikka üks üle. suurepärane. hääletus on lõppenud, vastu võetud kolmkümmend üks poolthäält. kompromiss kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime palun. hääletus avatud. kompromiss kümme. aga proua esinaine vabandab. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, viiskümmend üheksa, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud tagasi lükatud. kompromiss kümme, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. naisõiguste komisjon kaks, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. üks poolt vastu, erapooletud vastu võetud. liibe kümme poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. liibe seitse poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss üksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud muudatusettepanek kuuskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitseteist poolt, vast-, see, seitsekümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, erapooletud kontrollime palun. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, hääletus on avatud. suletud. rahvaparteile siin jälle saalis üks üle. korras. kakskümmend üheksa poolt nüüd äh, kompromiss kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksakümmend kolm, üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. lõige seitse A, muudatusettepanek üks, sada poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaks poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime saja kolmandat, hääletus on avatud. hääletus lõppenud vastu võetud kakskümmend viis poolthäält muudatusettepanek sada neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üksteist poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kompromiss, kas siis poolt, vastu, vastu võetud muudatusettepanek sada kakskümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend, poolt, vastu, kontrollime palun, sada kolmkümmend. hääletus on avatud. hääletus on lõppenud. rahvaparteile see on üle. korras. vastu võetud ju. kakskümmend viis kahekümne nelja vastu. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud moment sada kolmkümmend üks võeti tagasi, seega sada kolmkümmend kaks hääletasime, praegu see võeti vastu. ja seega sada kolmkümmend kolm ja sada kolmkümmend neli üheskoos hääletusele poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. tundub, et vist tagasi lükatud, aga täpselt ei saanud aru. hääletus on avatud, nüüd suletud, tagasi lükatud ühe vastuhäälega rohkem. nüüd sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. saja kolmekümne viies hääletus avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. kakskümmend üheksa häält. kompromiss kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud sada nelikümmend seitse, sada nelikümmend kaheksa ja sada viiskümmend üks on identsed ja hääletusele üheskoos poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada viiskümmend kolm poolt vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss kakskümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend ja sada kuuskümmend üks tulevad hääletusele üheskoos poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kaks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend kolm ja sada kuuskümmend neli üheskoos poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada kuuskümmend viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek ükssada seitsekümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, tundub, aga kontrollime palun sada seitsekümmend kaheksa uuesti hääletusele. hääletus on avatud, hääletus lõppenud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kakskümmend viis poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kaheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek ükssada kaheksakümmend kaheksa, vabandust, muudatusettepanek üheksasada üheksakümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada üheksakümmend üheksa koos kahesajandaga poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime. hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, muudatusettepanek kakssada üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada neli poolt, vastu ja erapooletud, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada seitse poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud kompromissmuudatusettepanek kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kakssada üheksateist ja kakssada kakskümmend kakssada kakskümmend üks, kakssada kakskümmend kaks, kakssada kakskümmend kolm. poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek kakssada kakskümmend neli poolt, vastu. proovime uuesti. poolt, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend kuus poolt vastu erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kakskümmend seitse, poolt. see langeb ära, parandab esinaine, muudatusettepanek kakssada kakskümmend seitse langeb ära. nüüd äh, libekomisjoni kuues poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatusettepanekud kakssada kolmkümmend ja kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolmkümmend, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kakskümmend üheksa, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada nelikümmend üks, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud. Kon-, ko-, proovime uuesti, poolt, vastu, kontrollime siiski. kakssada nelikümmend kolm hääletus on avatud. lõppenud. võetud vastu kahe poolt häälega rohkem kui vastuhääli. muudatusettepanek kakssada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend ja kakssada viiskümmend üks üheskoos, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada viiskümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM üheksa poolt vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm, kontrollime, palun, kompromiss kolmkümmend kaks. hääletus on avatud. suletud vastu võetud kolmkümmend neli poolthäält ja viisteist vastuhäält. kompromiss kolmkümmend kolm poolt,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 kompromiss kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada seitsekümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakssada kaheksakümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kompromissmuudatuse ettepanek kolmkümmend üheksa on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend neli, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada üheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, muudatusettepanek kakssada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kontrollime kahesaja üheksakümne kuuendat. hääletus on avatud nüüd hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada üheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. moment vastu võetud, parandab esinaine, kakssada üheksakümmend kaheksa vastu võetud, kakssada üheksakümmend üheksa nüüd poolt, vastu, erapooletud kontrollime. muudatusettepanek kakssada üheksakümmend üheksa. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmsada üks poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss nelikümmend poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kolmsada kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmsada seitse ja kolmsada kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanekud kolmsada üheksa ja kolmsada üheksa, kolmsada üheksa jah, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üks, poolt vastu ja erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletult vastu võetud. muudatusettepanek kuus ja kaheksa üheskoos poolt, vastu, erapooletult vastu võetud muudatusettepanek üheksa ja kümme üheskoos poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek neliteist poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun muudatusettepanek kaksteist hääletus avatud, hääletus kohe ka lõppenud. hääletus on vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuusteist poolt, vastu ei saa päris täpselt aru, seega kontrollime kuueteistkümnendat, muudatus kuusteist, hääletus avatud. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. muudatusettepanek seitseteist, poolt, vastu ja erapooletud, tagasi lükatud. nüüd põhjenduspunktid, muudatusettepanek kaheksateist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaks kontrollime. muudatusettepanek kakskümmend kaks. hääletus on avatud. lõppenud. üks rahvaparteilane on üle. nii, korras. tagasi lükatud. selgelt nüüd kompromiss kaks, poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend kuus poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. kompromiss kolm poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu ja erapooletud vastu võetud. kompromiss neli, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss viis, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend, poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun neljakümnendat, hääletus on avatud. hääletus lõppenud, tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend üks, poolt vastu, erapooletud. kontrollime igaks juhuks. hääletus lõppenud. tagasi lükatud. napilt kompromiss seitse poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud neljakümne viies poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esinejale parandab, ütleb, et tagasi lükatud. kontrollime, muudatusettepanek nelikümmend viis, hääletus avatud, lõppenud. tagasi lükatud tõesti FAM E poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. FAM F poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM G poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAM H poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. FAM I poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud FAM A teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FAMJ poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud. FAMC poolt, vastu, erapooletud. kontrollime palun. FAMC hääletus on avatud. hääletus lõppenud. vastu võetud. FAM ka siiski seda me ei hääleta, nelikümmend seitse poolt, vastu ja erapooletud, vastu võetud, nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, raporti eelnõu muudetud kujul. hääletus avatud. hääletus lõppenud. ja see raport on neljakümne kuue poolthäälega vastu võetud, ainult üks vastuhääl, õnnitlused proua Veiberile. Yes, and the result uh, of this voting will be included in the report. ja äh, selle hääletuse tulemused lähevad äh, protokolli nagu tavaliselt uh,. Then we'll vote on the uh, ja nüüd siis hakkame hääletama globaliseerimisega kohanemise Euroopa Fondi tegevuse üle ning äh, kõigepealt kompromiss H kui teil on, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja läheme nüüd edasi, muudatusettepanek kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud proua Haakin soovib sõna. jah. ja regi äh, seitse, hääletame. proua Haakin, palun äh, täna tehti ettepanekud eelarvekomisjonilt selleks, et lisada meie kompromissidesse mõningaid asjaolusid, see on siia juurde toodud siis, ja äh, nad saatsid kolm ettepanekut, me lihtsalt võtame vastu ühe neist, nii et äh, ma räägin teile sellest lisast, aga ma ei toeta seda raportöörina. see lisandus on pro-, annab ette, et vastavalt äh, kommetele ja tavadele liikmesriikides globaliseerumise kohanemise Euroopa Fondi avaldusi võivad esitada ametivõimud, kes haldavad liikmesriigis äh, struktuurifonde, eeldades, et liikmesriikide haldusasutustel on piisavad äh, Äh, halduslikud ning finantsvahendid selle tagamiseks. see on siis lisandus. kas äh, hääletame selle lisanduse üle või on äh, vastuväiteid? no paistab, et vastuväiteid ei ole, nii et hakkame siis hääletama hääletame proua Haakini suulist muudatusettepanekut, kes on selle poolt, kes on selle vastu. ja kontrollime seda, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ühe hääletusega hääletasime seda. Guillaume, kas sinu hääl muutis olukorda? tagasi lükatud. proua Hakin. That means that we go to compromise J, those in favor. kompromiss äh, J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu. ma arvan, et kontrollime seda ka et me võiksime olla kindlad, et midagi siin viltu pole. hääletus on alanud. teine osa, muudatusettepanek nelikümmend kuus. hääletus on nüüd lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek nelikümmend seitse, tagasi võetud, siis kompromiss L, kes on poolt, vastu, ära palutud, vastu võetud, muudatusettepanek nelikümmend üheksa, kes on poolt, ei, muudatusettepanek viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss N, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek ja Inta kolm. ja hääletame nüüd siis äh, Inta üksteist leheküljel kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AM, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm koos suulise muudatusettepanekuga. kas kellelgi on selle vastu midagi? ei ole. siis, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud? kuuskümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud? kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend viis. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheksa häält äh, oli ju rohkem vastu. Äh, eelarvekomisjon kuusteist, kes on poolt, vastu, erapoolt vastu võetud, äh, kompromiss O, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kuu leheküljel kümme. me vabandame. unustasime ära kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd siis lehekülg B kümme, kompromiss Q, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend kaheksa, suuline ettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanek seitsekümmend üheksa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. vabandan. kompromiss R, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi üksteist, leheküljel kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss S, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss D, leheküljel kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek regi kakskümmend, lehekülg neliteist regi kakskümmend, lehekülg neliteist. see langeb ära. ehk siis äh, muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, lehekülg neliteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, üheksakümmend neli ja üheksakümmend viis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss U, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. kompromiss V, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks siis veel, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. eelarve seitse, esimene osa, eelarve seitse esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss X leheküljel kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek sada seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Y, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss Z, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut sada kuusteist. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud ja kompromiss A, vabandust, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud. seda tuleb kontrollida. mõned teist ei tööta oma kätt piisavalt kõrgele. hääletus on lõppenud sõnum oli selge kompromiss AA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek. kompromiss AB lehel üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kakskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss AC, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss äh, AD, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut sada kolmkümmend kaheksa. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kuus vastuhäält oli rohkem. kompromiss AE, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. regi äh, kolmkümmend, äh, lõigul kakskümmend kaks, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud, äh, vabandust, eelmine regi kolmteist, regi üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu, tagasi lükatud, kompromiss AF, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss AG, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatusettepanek sada viiskümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada viiskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. võib-olla tagasi lükatud, aga igal juhul kontrollime. muudatusettepanek sada viiskümmend kaks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kompromiss AH kes on poolt? Äh, vastu võetud. kant kaksteist, äh, lehekülg kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek sada viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud minu uhkustunne ütleb, et kontrollime elektrooniliselt üle. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. üheteistkümne häälega. muudatusettepanek sada viiskümmend seitse. kas tõesti? muudatusettepanek sada viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss ai, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEM kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime FEM kümme, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja vastu võetud üks poolthääl rohkem kui vastuhääl ja AK, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. aga ma arvan, et peame seda siiski kontrollima. hääletus on lõppenud ja ei midagi, vastu võetud. muudatusettepanek number üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek number kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss AL, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kont B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. FEMA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. FEMB, kes on poolt, vastu erapooletud. kontrollime FMB, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja vastu võetud, kaks poolthäält rohkem. FMC, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma ütleksin, et vastu võetud nagu esimese puhul kontrollime. Fem C, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaks poolthäält oli rohkem. ja nüüd siis hääletame raporti projekti muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus lõppes nelikümmend kaheksa poolthäält, keegi vastu ei ole õnnitlused äh, proua Mariann Haakenile selle raporti koostamise eest. ja hääletustulemus, nagu ikka, pannakse ka raportisse kirja. ja nüüd läheme hääletusega edasi. sedakorda hääletame postiteenuste direktiivi kohaldamise üle arvamuse koostaja on härra Pahh, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek äh, kaheksa, siiski kompromiss C, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa, kes on poolt vastu, erapooletud. tagasi lükatud üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek kakskümmend üks, järgmisel leheküljel, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend üks, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. I made a mistake. I pushed the wrong button. It's now it's again. Now it's again. Now it's again. Now we can close it. Have we all voted? Now we, now we close the vote. hääletus on lõppenud. üks vastuhääl rohkem muudatusettepanek kakskümmend neli ja muudatusettepanek kolmkümmend kaheksa, hääletame neid koos. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss E, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud? muudatusettepanek kakskümmend seitse, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatusettepanek kakskümmend üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek nelikümmend kaheksa, suuline küsimus sotsiaaldemokraatide poolt suuline muudatusettepanek, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus on alanud. kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kas midagi on viltu? milles probleem seisneb? me kordame seda hääletust. kordame hääletust, hääletame muudatusettepanekut nelikümmend kaheksa. ja nüüd on hääletus lõppenud. tulemus on, nagu näete, selline. kompromiss I, kes on poolt, vastu erapooletud ja vastu võetud. muudatus ettepanek viiskümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viiskümmend kaheksa, sellega seoses on sotsiaaldemokraatidel üks palve ja neid soetab härra Pahh, raportöör. Nad sooviksid, et seda hääletatakse osaliselt ja see osa, mida me hääletame, on viimane osa muudatusettepanekust viiskümmend kaheksa ja see tekst kõlab järgmiselt. peab tööandja ülesandeks tutvustada töötajaid uue tehnoloogiaga, nagu näiteks infotehnoloogia ja jälgitavuse rakendused, jälgimise rakendused ja juhutab, rõhutab, et ajutiste lepingute puhul peab andma personalile piisavalt koolitust ning ettevalmistust. kui selle osa, lause osa on vastu võetud, siis see lisatakse kompromissile I selle kompromissi lõppu. kas olete nõus selle osalise hääletusega? see tähendab seda, et hääletame siis seda muudatusettepanekut. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime muudatusettepanekut kuuskümmend üks. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. muudatusettepanek kuuskümmend üks ja nüüd on hääletus lõppenud tagasi lükatud. muudatusettepanek kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromissi J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek seitsekümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatusettepanek seitsekümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud seitsekümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud seitsekümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss L, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend üks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime muudatusettepanekut kaheksakümmend kaks. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja tulemus on tasavägine ehk siis tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, hääletame kogu arvamuse projekti muudetud kujul elektrooniliselt. hääletus algas. hääletus on lõppenud. jah, Äh, lisame selle tulemuse arvamusele raportile, äh, õnnitleme raportööri härra Pachi. aitäh teile! Number social dialogue, tripartite social dialogue. And now we will have new interesting items. meil on nüüd uus väga huvitav päevakorrapunkt äh, lisatud päevakorda kohe pärast hääletust see puudutab kolmepoolset äh, sotsiaaltippkohtumist äh, majanduskasvu heaks ja töökohtade loomiseks. anname teile nüüd minuti aega selleks, et lahkuda saalist, äh, mõeldud siis neile, kes ei soovi härra Sogorit kuulata. Okay, uh, then we start uh, with... Nii. Alustame siis äh, vaatame läbi uue päevakorrapunkti päevakorras, milleks oli sotsiaaltippkohtumine ja ma annan kohe sõna härra Sogorile, kes vastutab selle raporti eest. härra Sogor, palun. You know, part... aitäh, nagu te teate, see majanduskasvu ja töökohtade jaoks äh, loodud sotsiaaltippkohtumine loodi kahe tuhandendal aastatel selleks, et Euroopa Liidu eesistujariik, komisjon ja sotsiaalpartnerid teeksid koostöö. seda tehti üheksakümne seitsmendast aastast juba tööhõivestrateegia raames, siis Lissaboni strateegia raames ja lõpuks ka kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames. kahe tuhande kolmeteistkümne, kolmandast aastast on see olnud eraldi üritus selleks, et lihtsustada äh, Euroopa Liidu institutsioonide ja sotsiaalpartnerite arvamuste vahetust kõige kõrgemal tasandil. pärast seda, kui Lissaboni leping jõustus, siis äh, nõukogu äh, president ja komisjoni president juhatasid seda kohtumist, aga nüüd on toimunud suured institutsioonilised muutused. kõigepealt loodi Lissaboni lepinguga ülemkogu president see tähendab seda, et see tippkohtumine pandi aluslepingutesse kirja ja sellega tunnustatakse panust sotsiaaldialoogi, aga Lissaboni leping äh, andis ka uue aluse ja kõik see nõudis äh, Äh, selle õigusliku raamistiku muutmist, millel see tippkohtumine praegusel hetkel põhineb. siiamaani tegelikult äh, Lissaboni lepingu jõustumisest saati on see tippkohtumine olnud ilma õigusliku aluseta. ja kõige tähtsam, mis selle nõukogu otsusega muutub, on see, õiguslikuks aluseks on kolmsada viiskümmend kaks aluslepingutes viide Lissaboni strateegiale muudetakse viiteks kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiale, peale selle kaasatakse ülemkogu president, komisjon, eesistujariik eh, ning samamoodi eelnev ja järgnev eesistujariik ning ka sotsiaalpartnerid lähtudes viimastest kogemustest kohtutakse vähemalt kaks korda aastas, mitte üks kord, nii nagu see on kahe tuhande teise aasta nõukogu otsuses kirjas. Euroopa Parlamendile antakse infot arutelude tulemusest siin parlamendis oleme me vägagi teadlikud sellest, kui tähtsat rolli mängib sotsiaalne dialoog sotsiaalse turumajanduse toimimisel. see toob kasu nii töötajatele, tööandjatele, võtjatele täpselt samamoodi nagu ka ühiskonnale. ja praegusel hetkel, kus äh, on meil kärpeperiood, kui me tahame tõesti näidata, et me identifitseerime ennast poliitikatega ja me võtame tõsiselt äh, otsuste rakendamist, on väga tähtis kaasata sotsiaalpartnerid kõikidesse poliitilistesse aruteludesse ja otsustusprotsessidesse. makromajandusliku dialoogi kõrval see tippkohtumine on üks äh, tähtsamaid äh, võimalusi sotsiaalpartnerite kaasamiseks majandus- ja tööhõive koordineerimisel Euroopa Liidu tasandil. sellepärast on ülitähtis, et sotsiaalpartneritel oleks võimalus pidada läbirääkimisi Euroopa Liidu juhtidega kõige kõrgemal tasandil ja seda teha stabiilses nõuanderaamistikus. ainult niimoodi on võimalik tõhus ja õiglane otsustamisprotsess tagada. ja samal ajal saame me aru, et meil on vaja uuesti nõukogu otsust, mille puhul arvestatakse uue õigusliku institutsioon, institutsioonilise raamistikuga, mis tekkis pärast Lissaboni lepingu jõustumist. peale selle on vaja ka viia sisse parandusi, nagu näiteks see, et kohtutakse tihemini, siis see tõsiasi, et parlamendile tuleb anda aru äh, arutelu tulemustest aga meil on väga kahju, et üks kõige tähtsamatest küsimustest äh, mille meie välja tõime oma vahearuandes, nimelt et tööhõivekomisjoni esimees tuleks ka kaasata nendele kohtumistele, et seda ei ole nõukogu otsuses kirjas. arvestades Euroopa Parlamendi kaasotsuse rolli eh, paljudes tööhõive ja sotsiaalpoliitika valdkondades eh, oleks see tegelikult kõige vähem, mida me saame paluda, kui me soovime tagada eh, toimivat dialoogi õigusloomelises raamistikus. sellepärast teen ettepaneku, et parlament annab nõusoleku nõukogu otsusele täiskogul siis, kui nõukogu president ja komisjoni president kinnitavad, et tööhõivekomisjoni esimehe kutsumis, kutsumist nendele aruteludele jätkatakse ka tulevikus, aitäh! Thank you um...! aitäh! Open floor. nüüd, kui keegi soovib sõna saada ja kommenteerida, siis on see võimalus, härra Martin. Oui, et moi c'est Edouard um.... Euh, Eduard Martin olen mina mina olen Guillaume Balassi kõneisik, täna ta vabandab, et ta ei saa olla sellel arutelul kohal kuid äh, ta tahab siiski öelda raportöörile, et on väga kahetsusväärne, et nõukogu ja ka komisjon ei ole sotsiaalset dialoogi toetanud tööturu osapooltega ja on pigem eelistanud institutsioonide vahelist dialoogi ja äh, on väga kahetsusväärne tema meelest, et Euroopa Parlamenti ei ole kutsutud äh, sellele tippkohtumisele ei meie presidenti ega meie komisjoni esimeest. Guillaume Balas toetab raportööri seisukohta ja äh, tööhõivekomisjoni äh, ja Sotsiaalasjade Komisjoni koordinaatorite seisukohti Euroopa Parlament, äh, nii nagu raportöör ütleb, ei saa seega anda oma ettepanekut nõukogu seisukohtadele enne, kui äh, komisjoni ja nõukogu esimehed on kutsunud järgmisele sotsiaalkoht, äh, tippkohtumisele ka meie komisjoni esimehe, aitäh! Well, the floor is open kes veel soovib sõna saada? proua Haakin. aitäh, proua esimees, hästi lühidalt, olen täiesti nõus raportööriga. me arutasime seda küsimust juba päris põhjalikult ja meil on vaja saada nõukogult kirjalik kinnitus, et äh, jääb tavamenetluseks see, et tööhõivekomisjoni esimees kutsutakse ka sellele kohtumisele. olen täiesti nõus härra Sogoriga, ei saa dialoogi pidada, kui see nii sisse ei viida, see on tõesti kõige väiksem asi, mida nõuda. okei okay., <clears throat> I suppose. hästi. ma eeldan, et see on see, mida täna tahame siis otsustada me läheme sellega siis täiskogule septembrikuus kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. äkki komisjonis ka keegi soovib midagi lisada? Yes, please. ja palun. aitäh, proua esimees. komisjon kuulab ära teie märkused. praegusel hetkel seda küsimust arutatakse ja me informeerime teid siis, kui otsus võetakse vastu. nii et parlamendile antakse siis infot ja loodetavasti on otsus teile rahuldav. okei okay,, thank you. aitäh. Sorry decline for amendments. Number this, this one, decline for amendments. Okay. Uh, the deadline for muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on kahekümne seitsmes juuni keskpäeval ja muudatusettepanekud, mis tehakse, on vastu võetud ainu-, vastuvõetavad ainult siis äh,, kui nad äh, ei pööra, ei muuda seda kurssi, mis on raportööril vastu võetud ja siis septembrikuus läheb see täiskogule. Läheme nüüd järgmise päevakorrapunkti juurde, milleks on päevakorrapunkt number kaksteist väikeste transpordiettevõtjate uued võimalused ja koostööl põhinevad ärimudelid ja ma annan kohe sõna proua Tšentilele Sì, grazie Presidente. Eh, penso, ritengo, sono certa che... aitäh, proua esimees. ma olen veendunud, et see arutelu siin annab meile võimaluse rääkida väga tähtsatest küsimustest. selle küsimuse tõstatas Transpordikomisjon jah, räägime siin väikestest transpordiettevõtjatest ja sellest, mida nemad saavad teha praeguses uues innovaatilises ärikeskkonnas. millised on uued võimalikud ärimudelid? jah, meil tuleb siin nüüd tõesti väga palju ära teha, õige töö alles algab ja ma arvan, et see küsimus on seotud tegelikult ka tarbijate õigustega. nii et ettevõtlus, töökohad, pakkumise kvaliteet. ja seda kõike tuleb vaadata üheskoos ka praeguse tööturu võimalustega me ootame teilt kommentaare, märkuseid ja me peame arvestama ka tegelikult äh, praeguste võimalustega. olukord on väga erinev erinevates liikmesriikides. ja jagamise majandus on ka väga huvitav tegemist on uue mudeliga, me räägime siin äh, headest transpordivõimalusest, äh, juurdepääsust transpordile, kui palju see maksma läheb ja kuidas see võiks olla vaesuse vastase võitluse meetmeks. samamoodi tuleb vaadata, milliseid võimalusi need uued ärimudelid äh, pakuvad, nii et tegelikult äh, meil on siin võimalik päris palju ära teha. ja me peame lihtsalt äh, selle nimel hakkama pingutama. nojah, mida ma sellega siis mõtlen? igaühe jaoks, tavainimese jaoks äh, on transport midagi, mis on tavaliselt reguleeritud äh, Ehm, ametivõimude tasandil, nii et äh, ei tule tarbijal pöörduda mitte ainult äh, transpordiettevõtete poole, vaid tihti öö, äh, otsitakse transpordivõimalusi ka digitaalsetest platvormidest, mis pakuvad välja transporditeenuseid. ja nende trans-, transpordiplatvormide puhul tuleb rääkida ka nende platvormide maksustamisest, nii nagu meil on ülejäänud sektorid maksustatud. kuidas on võimalik innovaatilisi transpordivõime, võimalusi omavahel ühendada ja hoolitseda selle eest, et need valdkonnad oleksid ka maksustatud ja et kogu see valdkond ei väljuks äh, kontrolli alt ja ei tooks endaga kaasa sotsiaalset dumpingut. minu arvates on tegemist ülihuvitava valdkonnaga ja võib-olla oleks meil vaja seda veel ka järgnevatel koosolekutel arutada ja ma teen ka mm, ise mõned mm, muudatusettepanekud, mm, mida, millele me saaksime siis keskenduda. kõigepealt üleüldiselt tuleks välja tuua see, et me peame hoolitsema selle eest, et oleks tagatud korralikud töötingimused. väikese ja keskmise suurusega ettevõtteid tuleb äh, kaitsta, kaitsta ka turumajanduse konkurentsitingimustes ja nüüd eriti, kui on lisandunud need uued ärimudelid. nii et äh, ootan teie märkusi ja loodan, et arutelu kujuneb siiraks ja ausaks, selleks et me saame esimese arvamuste vahetusega siis korralikult lõpetada. aitäh ja härra Schulze Rahvapartei fraktsioonist! proua esimees, kolleeg Gentilele suur tänu! ta tõi juba välja ka terve rea küsimusi, mis on siin raportis leidnud kajastamist või mis peaksid seal kohe kindlasti sees olema koostööl põhinevad ärimudelid, nagu näiteks äh, rakendused, äh, taksoteenuse tellimiseks on kohe kindlasti uuenduseks ja pakuvad uusi äh, tööhõivevõimalusi, eriti just taksoturg on eriti reguleeritud, ei ole piisavalt litsentse, inimestel ei ole võimalik taksosid leida või tellida, samal ajal aga litsentsid on väga kallid ja need on piiratud nii et need uued tehnoloogilised arengud on uueks võimaluseks selleks, et lihtsalt uusi töökohti luua, eriti just nende jaoks, kellel on võib-olla madal kutsekvalifikatsioon, siin võiks näiteks mõelda migrantide ja pagulaste peale kui keegi ennast transporditeenuste platvormil registreerib, siis ta võib kohe hakata taksoteenust pakkuma. tähtis on muidugi see, et ta vastava rakenduse oma nutitelefonil avaks. kuna tegemist on lihtsa töövõimalusega, siis pakub see ka väga suuri võimalusi meil tööhõivallas olla parandamiseks ja minu arvates tuleks siin raportis seda ka välja tuua. et siin on väga palju võimalusi ja väga palju riske, nii et transporditeenuste risk ähm, teenuste pakkumise platvorm on väga tähtis, eriti just äh, väikelinnades ja maapiirkondades, kus linnalähiliikluse pakkumine on väga äh, piiratud tavaliselt äh, on võimalik aga väga lihtsalt selle äriga alustada, sest suurem osal inimestel on juba olemas juhiluba, neil on vaja lihtsalt autot, millega teenust pakkuda, nad saavad väga kiiresti oma äri püsti panna ja neil ei ole vaja ka tegelikult teada, kus milline tänav asub, sellepärast et kui neil on äh, GPS-süsteem autol peal, siis on neil võimalik ka äh, leida kohad üles. samamoodi on meil võimalik ka vähendada töötust just äh, madala kvalifikatsiooniga tööjõu puhul, sellepärast et äh, transpordisektoris nõudmised võrreldes mõnede teiste valdkondadega on siiski madalad ja arvatavasti jäävad ka seda transpordisektoris toimuv digitaalne revolutsioon kohe kindlasti mõjutab siis ka tööjõuturgu, ollakse paindlikumad nii töökoha kui ka tööaegade osas, täpselt samamoodi on võimalik kohandada seda oma eluetapiga, näiteks on võimalik töö ja pereelu paremini ühildada. praegusel hetkel räägime me väikestest transpordiettevõtetest ja selle taga on tihti väga väikesed ettevõtted või siis füüsilisest isikust ettevõtjad nii et äh, koostööl põhinevad ärimudelid aitavad meil ka ettevõtlust toetada ja võib-olla on, äh, võib-olla saab siis kunagi FIE-st äh, mõne suurema ettevõtte omanik. nii et ärimudelite digiteerimise osas transpordivaldkonnas olen mina positiivselt meelestatud, muidugi tuleb töönormidest kinni pidada, ärimudelid tuleb niimoodi sisse seada, et makstakse ka makse ja et ei sõidetaks üle ka sotsiaalkaitseseadustest, täpselt samamoodi on äh, meil võimalik nende väikeste transpordiettevõtjate kaudu äh, toetada äh, riikide võitlus tööpuuduse vastu ja võib-olla siia raporti kohta tahan veel ka paar kriitilist märkust teha, näiteks no, punktis number neli, kus räägitakse fiktiivsetest füüsilistest isikutest ja öö, deklareerimata töös tahan teada, mida raportöör selle all mõtles. täpselt samamoodi ka alltöövõtu osas oleme väga kriitiliselt meelestatud, tahan täpselt teada saada, mida ta mõtleb, kui ta ütleb alltöövõtu väärkasutamine ja sellepärast äh, räägime veel sellest, suur tänu äh, koostöö eest, me teeme oma muudatusettepanekuid ja muidugi olen valmis siis raportööriga ka neid läbi arutama ja temaga koostööd jätkama. aitäh, järgmisena Paloma Lopes, palun. aitäh proua esimees, teen hästi lühidalt. suur tänu proua Gentilele selle arvamuse eest, mis minu arvates läheb õiges suunas praegusel hetkel on lugu selline, et kui transpordisektoris ettevõte alustab tööd, siis peab ta kinni pidama kehtivatest nõuetest. me praegusel hetkel on meil tekkinud probleeme sellepärast, et sellised rakendused nagu Uber on äh, taksoteenuse pakkujate elu raskeks teinud. kui tegemist on äh, nõuetega, mis kehtivad ühes sektoris, siis see peab äh, kehtima kõikide ettevõtete jaoks, mis on seal tegevad, ükskõik, kas nad kasutavad digitaalset platvormi või mitte. teiseks, sotsiaaltumpingu vastane võitlus väikeste, väikesed ettevõtted transpordisektoris Nemma, nende ellujäämine ei tohi sõltuda suurtest ettevõtetest, sellepärast et äh, suured speditsiooniettevõtted peavad hakkama saama turgudel, kus olukord muutub järjest halvemaks. digitaliseerimine võib endaga kaasa tuua selle, et äh, töö, et turg hakkab paremini toimima, aga me ei tohi ära unustada töövõtjate õigusi, sest need peavad alati olema esikohal. aitäh! järgmisena Kosmas Lastovski. aitäh, proua esimees. härra Svutovski nimel tahaksin teha mõned kommentaarid, mis on suunatud just põhiliselt proua Gentilele VKE-d on Euroopa majanduse kõige dünaamiliseks osaks üle, üle kolmekümne protsendi äh, töövõtjatest on äh, just selles valdkonnas oma töökoha leidnud ja transpordisektor on väga spetsiifiline sektor. näiteks äh, lennunduses ja raudteeliikluses ei ole väga palju mänguruumi VKE-del, aga viimased uuringud on näidanud, et ettevõtlus ja loomingulisus aitab ähm, tõkkeid ületada ja luua uusi ärimudeleid ning on võimalik äh, erinevad transpordimudelid ühendada uute tehnoloogiatega. näiteks on võimalik äh, tellida teenuseid digitaalsete platvormide kaudu ja nende eest ka tasuda seal ähm, väga suured muudatused on toimunud just äh, maanteetranspordis. Need uued mudelid mõjutavad tööturgu ja töötingimusi. härra Svotovski usub, et äh, meie arvamus peaks äh, ausalt tegelema, siiralt tegelema nii võimaluste kui ka ohtudega, mis tulenevad nendest uutest ärimudelitest. paljude noorte inimeste jaoks pakuvad nad töökoha võimalusi Nad pakuvad paindlikku tööaega ja sellegipoolest võib, äh, võivad need mudelid olla suureks ohuks nendele teenusepakkujatele, kes ikka veel kasutavad äh, analoogset tehnoloogiat ja töövõtjaid tuleb kaitsta bürokraatia eest niikaua, kui kinni peetakse seadustest, peaks olema ettevõtetel õigus oma äri ajada. uus digitaalne turg ei tohiks äh, töötajatelt õigusi ära võtta ja härra Stovski sooviksin saavutada tasakaalu nii et me saaksime kasutada sõnastust, mis ei diskrimineeri töötajaid, mis ei diskrimineeriks ettevõtjaid ja, ja mis ei diskrimineeriks ka tarbijaid. muidugi, me teeme ka muudatusettepanekuid. aitäh! aitäh ja proua Haakin, palun! Teil on sõna, palun! aitäh, proua esimees, kõigepealt suur tänu raportöörile arvamuse koostamise eest. siin on väga palju häid mõtteid ja ma olen veendunud, et meie koostöö kujuneb edukaks. minu jaoks on tegemist väga uue sektoriga ja seal on väga palju teadmatust see Euroopa mudel on praegusel hetkel väga killustunud, erinevates liikmesriikides on arengud erinevad ja tegemist on tõesti suure ülesandega leida siin äh, tasakaal tarbijate, töötajate ja töötajate õiguste ja teenuste pakkumise vahel, nagu ka eelkõneleja seda ütles. nii et selles mõttes ma arvan, et äh, tegemist on väga huvitava rännakuga, mida me siin alustame see puudutab kohe kindlasti üksikisikuid, sest siin on uued töökohavõimalused, meil on samamoodi paindlik äh, töökohti pakkuda äh, ja see kohe kindlasti ka uueks sissetulekuallikaks. Äh, räägime siin ju väga palju ka pere ja tööelu ühitamisest ja koostööl põhineval ärimudelil on tõesti oma roll mängida muidugi tarbijatel on võimalik äh, saada uusi teenuseid, konkurents äh, tugevneb, kohe kindlasti on see probleemiks äh, praegu transporditeenust pakkuvatele operaatoritele ja sellepärast tuleb meil nüüd tõesti hoolitseda võrdsete võimaluste eest. veel üks asi, mis puudutab koostööl põhinevat majandust, nimelt varade jagamist priori-, Äh, peetakse siin prioriteediks ja äh, ressursside tõhus kasutamine on kohe kindlasti väga positiivne. ma arvan, et siin on väga-väga palju küsimusi, väga palju erinevaid kihte, mis puudutavad kogu seda seadusandlust, mis on juba olemas, millest on puudu. kuidas sellesse kõigesse suhtuda, sest siin on kõik väga hägus ehk et kes on töötaja, kes on FIE, kes on teenusepakkuja, kes on operaator ja nii edasi. nii et see on tõesti väga mitmekihiline küsimus ja meil tuleb seda arutada. ma arvan, et siin on ka õiguslik ebakindlus, eriti just definitsioonide osas. et kas tegemist on teenusepakkujaga, vahendajaga ja nii edasi, nii et ma arvan, et kui sellised äh, et kui on selline ebakindlus, siis see võib tõesti tõkestada ausat konkurentsi. ja hoolimata sellest, et see koostööl põhinev majandus on päris hästi välja arenenud teisest vaatevinklist, on ta siis ik-, siiski ikka veel lapsekingades. nii et natukene aega tagasi lugesin just seda, isegi kui see ei puuduta praegust küsimust, et kui kaugele võib see kõik minna, mõtlesin siin toiduturismi nüüd hakatakse nimelt toitu jagama, see on väga populaarne. ja et noh, kuidas restoranid sellesse kõigesse suhtuvad ja nii edasi. nii et ma arvan, et me peame olema, tõesti vaatama, millised on siin võimalused, kuidas see mõjutab konkurentsi, võib-olla oleme isegi ettevaatlik selles osas ja need soovitused, raportöörid, me peame hoolitsema selle eest, et maksud ei jääks maksmata äh, Äh, sotsiaalmaksud ka ja see, tõesti peaksime saama selge pildi sellest, millest, millest me siin räägime, nii et ootan juba koostööd raportööriga. aitäh! Laura. suur tänu, Laura Agea, palun järgmisena. suur tänu, proua esimees ja suur tänu äh, kolleegile Gentilele selle ettepaneku eest arvamuse osas me oleme teiega nõus suures osas, e, selles osas, mis on kirjas e, siis meie raportööri poolt e, esitatud dokumendis, kuid meil on mõningaid märkuseid ka. nimelt me tahaksime rõhutada seda, et ühtne digitaalturg ja selle arengud on viinud selleni, et praegu me ei suuda digitaalväärtuselt uut, toota piisavalt lisaväärtust. me ei suuda kohaneda selle uue maailmaga praegu väga hästi ja lõhed liikmesriikide vahel suurenevad. ühtne digitaalne turg tuleb välja ehitada, aga selleks peaks olema natukene ühtsem ehm, stardipunkt enda liikmesriikide jaoks. digitaliseerumine toob kaasa ka negatiivseid äh, tagajärgi lisaks äh, positiivsetele sest äh, tehnoloogiline areng, äh, kui sellega ei kaasne pädevuste paranemine meie tööjõu seas, siis on sellel loomulikult negatiivsed tagajärjed, eriti just VKE-dele. Nad ei suuda selle tehnoloogilise arenguga lihtsalt äh, kaasas käia ja sellest evolutsioonist ähm, osa saada. meil on tõesti oskustest praegu puudu ja selleks tuleb rohkem tähelepanu pöörata koolitusvahenditele. ma olen kolleegidega nõus selles osas, mis puudutab punkti number neli. see puudutab just nimelt ebakindlaid töökohti, äh, fiktiivseid füüsilisi isikuid, deklareerimata tööd ja sotsiaalset dumpingut täna kõik need nähtused aeglustavad just nimelt äh, VKE-de arenguvõimalusi. ja meie eesmärgiks oleks, et äh, saavutatakse suurem läbipaistvus avalike hangete puhul näiteks ja et äh, rohkem oleks läbipaistvust ka allhangete osas, äh, just nimelt avalike hangete puhul. üsna tihti avame me avalike hangetega tegelikult ukse ebaõiglasele konkurentsile, nimelt äh, kui jagatakse neid hankeid illegaalselt. ja me oleme ka nõus sellega, mida on öeldud siin tööaja austamise kohta ja tuleb tagada see, et tööaja reeglitest peetakse kinni ja et oleks võimalik ka kontrollida seda, kas puhkeaegadest peavad ettevõtted kinni autojuhtide puhul. tuleb minna kaugemale, aga lihtsatest äh, kabotaaži reeglitest tuleb kasutada uusi tehnoloogilisi vahendeid, mis aitaks tõesti siis tagada selle, et äh, kinni peetaks äh, nendest uut reeglitest ka näiteks äh, autojuhtide puhul ja et ka nende puhul oleks võimalik äh, töö ja pereelu ühildamine. väga oluline minu meelest on viidata töö- ja tervishoiu seadusandlusele samuti. tööhõivekomisjon on äh, väga palju tähelepanu pööranud sellele küsimusele ja ma arvan küll, et äh, me peame ikka ja jälle meelde tuletama seda, et äh, töötajate töö- ja tervishoiu nõuetest tuleb kinni pidada. suur tänu aga proua Gentilele veel kord ja ma arvan, et äh, meil on ees väga hea dokument, mis ilmselt viib meid lõppkokkuvõttes hea tulemuseni. härra Mart Tänan, palun suur tänu, proua esimees, me räägime täna siin väikestest ja väga väikestest transpordiettevõtetest me ei räägi siin seega meretranspordist eh, ega ka lennutranspordist ja põhimõtteliselt räägime me siin siis isikute veost ehk eh, taksodest, me räägime siin äh, kojuveoteenustest äh,, pakid, mis on läbinud tuhandeid kilomeetreid ja räägime siis äh, kabotaaži süsteemist äh, ja tuleb seekohal rõhutada, et Prantsusmaal, aga ka Euroopas üldisemalt need väikesed ettevõtted äh, toovad küll tulu, aga siis, kui inimesed teevad tohutut tööd ja tegelikult äh, on äh, tõesti siin ebaõiglast konkurentsi, meie ühiskond nii-öelda uberniseerub, kui tohib öelda. ja ebaõiglane konkurents, miks see on ebaõiglane? sellepärast, et loomulikult nendel inimestel on peamine eesmärk raha teenida, aga äh, need äh, ametid, uued ametid ei lähe samade maksureeglite alla ja sotsiaalsete reeglite alla nagu teised. mis mind äh, huvitab proua Gentile arvamuses on punktid kolm, neli ja viis. siin mulle tõesti tundub, et peamine eesmärk on samad sotsiaalsed ja maksureeglid panna kehtima kõikide jaoks, ka nende jaoks, kes tegelevad väikeettevõtetena transpordisektoris ja me teeme teeme hea meelega koostööd teiega, proua raportöör. suur tänu. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes juuni ja muudatusettepanekud vaatame üle kolmekümne esimesel augustil ja hääletame kahekümne kuuendal septembril meie komisjonis ja transpordikomisjon võtab selle asja vastu üheteistkümnendal oktoobril. aga annaksin nüüd sõna ka proua Jaslovetskale, kes on sõna palunud selle arvamuse kohta. palun, proua Jaslovetska. suur tänu, proua esimees. ma tahtsin kasutada tänast võimalust selleks, et tõstatada üks teema millele me ei ole siin komisjonis varem tähelepanu pööranud. kuid samas on see asi, mis eh, tulevikus Euroopa Liidus kindlasti teemaks kujuneb ja me peame hakkama sellega tegelema. ikka ja jälle näitavad erinevad raportid seda, need raportid siis, kus räägitakse uutest töövormidest, et neid uusi töövorme on väga palju siin äh, komisjonis, aga me ei ole nendest rääkinud, me ei ole rääkinud nendest uutest oskustest, me ei ole rääkinud nendest uutest tööviisidest. proua Harkin viitas äh, nendele uutele fenomenidele ja ütles, et äh, et need uued töömudelid on alles praegu algusjärgus, aga minu meelest digitaalne maailm areneb väga kiiresti ja me peame nende arengutega üritama sammu pidada. proua Agea rääkis täpselt samamoodi sellest, kuidas tuleb äh, kõige selle tormilise arengu juures ka töötajate õigused tagada. tõesti, toimumas on äh, revolutsioonilised muutused ja kui see revolutsioon tuleb, siis me peame selleks olema valmis. ja ma kutsuksin üles äh, proua Gentilet, meie arvamuse koostajat, et äh, komisjonide kohtumistel, vabandust, äh, kõneleja kutsub ilmselt üles proua esimeest, et äh, korraldagem kuulamisi siin komisjonis, rääkigem ekspertidega, inimestega, kes teavad, mis tegelikult toimub. proua Harkin viitas turismisektorile. vaadake, millised on ärimudelid seal VKE-de tulevik äh, on ka täna otseselt seotud digitaalajastu arenguga, me ei saa äh, pead liiva alla peita jaanelillu kombel, me peame otsa vaatama ja olema val-, nendele muudatustele, väljakutsetele olema valmis. suur tänu, äh, suur tänu, proua Jezlovetska. jah, teie üleskutse on täiesti õigustatud ja koordinaatorite kohtumisel peaksime me sellest kõigepealt rääkima kui me siis tõesti peaksime otsustama selliseid kohtumisi korraldama. kui me tahame kutsuda inimesi, kellel on kas siis teadmisi teoreetilisel tasandil äh, nende uute nähtustega või kellel on kogemusi konkreetsest elust. jah, me räägime nendest asjadest küll, aga mitte nii järjepidevalt, kui teie tahaksite seda näha ja loomulikult oleks see väga teretulnud, kui me seda saaksime teha. suur tänu teile! nii palju siis päevakorrapunktist number kaksteist tähendab see seda, aga ühtlasi, et oleme valmis minna oma tänase viimase päevakorrapunkti juurde. nimelt raporti projekt ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste kohta ja selle eest vastutab Laura Agea ja palun, teil on nüüd siis sõna. suur tänu, proua esimees, ma üritan teha nii lühidalt kui võimalik ja meieni on jõudnud äh, kõikidelt äh, fraktsioonidelt muudatusettepanekuid, kõik variraportöörid on neid esitanud. ma tahaksin kõiki ühtlasi siinkohal tänada. kõik variraportöörid äh, on minu meelest aru saanud sellest, kuidas me tahaksime selle dokumendi ette valmistada me paneme siis praegu kokku kompromissmuudatusettepanekuid. ma loodan, et need muudatusettepanekud ähm, lähendavad fraktsioonide seisukohti teineteisele. ma tahaksin eriti siinkohal rõhutada seda, et kõik variraportöörid on suhtunud väga kriitiliselt eh, Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärkide osas. kriitilised olime me juba ka eelmisel aastal, sellel aastal ei ole see kriitika vaibunud, sest et eh, selle strateegia eesmärgid eh, iga tund äh, Ehm, jäävad järjest kaugemale meist ja väga oluline on see, et me leiaksime sellise tööhõivepoliitika vormi, mis tõesti lahendaks äh, tööpuuduse, pikaajalise tööpuuduse, noorte tööpuuduse probleemid. mulle väga meeldis äh, mõte luua eraldiseisev äh, fond selleks, et reageerida ka laste vaesuse vastu, see on meie ülesanne meie kõige noorema põlvkonna eest hoolt kanda. ja meie seisukohad on olnud suhteliselt konsensuslikud selles seisukohas, selles punktis ja ma arvan, et selline Eh, seisukohtade ühil-, ühildumine on väga konstru-, loonud väga konstruktiivse õhustiku. nüüd on esitatud eh, muudatusettepanekuid, mis puudutavad konkreetseid eh, punkte ja jagusid, kuid sekretäriaat ütles selgelt, et artiklite osas me tööd teha ei saa, me peame tegelema ainult põhjenduspunktidega järgmisel variraportööride kohtumisel kohtume me ka juristidega ja räägime siis sellest, et kas äh, selle teksti sisuliste äh, artiklite osas on meil võimalik ka midagi ette võtta. sotsiaaldemokraatide äh, variraportöör on esitanud muudatusettepaneku, mis puudutab lisa ja seal äh, korratakse eelmisel aastal parlamendis äh, vastu võetud äh, parlamendi seisukohta. ma ei tea, kas on seda võimalik nüüd uuesti kasutada, võib-olla oleks mõistlikum sõlmida kompromiss, millega saaksid nõustuda kõik fraktsioonid selleks, et natukene seda sisu paremini suunata ma tahaksin veel kord tänada teid aga teie koostöövalmiduse eest ja variraportööride kohtumisel õnnestub meil veel kindlasti üheskoos sellest asjast rääkida ja natukene kaugemale arendada kompromissmuudatusettepanekut. proua Jaslovetska, teie olete üks variraportööridest ja sõna teile. suur tänu, proua esimees. ma loodan, et meil õnnestub äh, koostööd selle äh, raporti osas äh, teha. ja ma tahaksin Rahvapartei nimel selgitada mõningaid meiepoolseid esitatud äh, muudatusettepanekuid, näiteks muudatusettepanek kolmteist. siin me kutsume üles, et liikmesriigidel äh, ja Euroopa Komisjon oleks äh, rohkem seotud Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia rakendamistega. muudatusettepanek kakskümmend rõhutab seda, kui oluline on see, et Euroopa Nõukogu võtaks arvesse eh, tööhõive suuniste alased seisukohad ka Euroopa Parlamendist. Euroopa Parlamendi soovitused eh, tööhõive suuniste osas, mis tulid välja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, on jäänud tähelepanuta Euroopa Ülemnõukogus ja seda tuleb välja tuua. nüüd muudatusettepanek kakskümmend viis. siin viidatakse äh, kokkulepetele, mis puudutavad Euroopa poolaastat Ribeiro raportit. Euroopa parlamendi tööhõivekomisjon peaks nõudma kolme indikaatorit, tööhõivemäär, noorsootööhõivemäär ja pikaajaliste töötute määr. Need peaksid olema need indikaatorid, millega me saaksime seirata siis olukorda tööturul muudatusettepanek kolmkümmend kolm, äh, liikmesriigid peaksid keskenduma prioriteetmeetmetena ähm, tööhõivet suudu-, suurendavaid ähm, suurendatud meetodile hästi toimivaid ja dünaamiliste tööturgude toetamist. ma tahaksin ka Sven Schulze muudatusettepaneku välja tuua, mida ma toetan. muudatusettepanekud üheksa, kümme, neliteist, kakskümmend kaks kakskümmend kolm, kakskümmend viis, kakskümmend kaheksa ja kolmkümmend üks on aga meie fraktsiooni jaoks problemaatilised. sellepärast, et siin seatakse küsimärgi alla tööhõivesuunised, siin viidatakse kasinuspoliitikatele ja samuti sotsiaalsetele indikaatoritele Euroopa poolaasta kontekstis ma tahaksin, et sotsiaaldemokraatide fraktsioon Äh, selgitaks kolmekümne üheksanda muudatusettepaneku sisu. miks on nende jaoks oluline siia raportisse tuua sisse viide kahe tuhande viieteistkümnenda aasta äh, arvamusele, kas me nõuame, et nõukogu võtaks parlamendi seisukohad arvesse, ma arvan, et komisjonile ja nõukogule ilmselt ei meeldi selline samm parlamendi poolt, nemad arvavad, et see copy-paste äh, Äh, näitab seda, et parlamendil ei ole kas olnud piisavaid arutelusid või ettekujutlusvõimet. Äh, meil on vaja pigem arutelusid selle kohta, mida on vaja teha praegu. see, mida saaks teha hiljem, see jäägu kõrvale, aga selline mitmeleheküljeline viide varem vastu võetud dokumendil minu meelest ei ole kohane. suur tänu. Äh, kolleeg Lopes sotsiaaldemokraatidest, palun. suur tänu, proua esimees, kõigepealt äh, ma tahaksin omalt poolt äh, tänada meie raportööri proua Laura Žeat äh, tehtud töö eest. ma olen teda juba kiitnud varemgi teistel kordadel ja olen nõus tema analüüsiga ja räägiksin natukene ka muudatusettepanekutest. kahjuks ei ole see teema mitte midagi uut me oleme ju võtnud seisukohti komisjoni tööhõivesuuniste osas varem, aga milles on siis äh, probleem? meie parlamendikomisjon on juba hakanud tegelema nende teemadega, me oleme varem oma seisukohti väljendanud, oleme tööd teinud, oleme tegelenud tööhõivepoliitika osas, võtnud vastu resolutsiooni eh, suvel aastal kaks tuhat viisteist, oluline resolutsioon, aga Euroopa Komisjon ei kuulanud meid, ei võtnud üldse meie seisukohti kuulda, see oli nii juba eelmisel aastal ja sellepärast sellel aastal me esitame needsamad ideed uuesti eh, kuivõrd komisjon on esitanud ka täpselt samad ettepanekud kui eelmisel aastal mida me tahame? me tahame, on ju see, et meie institutsioon esitaks selgeid seisukohti, me ei võta eh, seda tööd sugugi kergemeelselt. Eh, komisjon ja nõukogu eh, on siin võtnud vastu teatud otsuseid ja ei ole normaalne, et meie siin töötame koostöös ekspertidega, meil on raportid, raportöörid teevad tööd Äh, aga kui otsuse langetamiseks läheb, siis meie seisukohtadega ei arvestata. Nad ei võta absoluutselt arvesse meie arvamust ja sellepärast olemegi me sellel seisukohal, et äh, meie kaitseme ka seda, et parlamendi seisukohad peaksid olema arvesse võetud. meil on kolme tüüpi muudatusettepanekud. kõigepealt me tahame toetada seda, mis me oleme seni teinud siin parlamendis, see ei ole sugugi mitte pisku. me oleme parlamendis väga palju selle teema kallal töötanud ja lisaks sellele, ja see kõik on päädinud siis resolutsiooniga, mis võeti vastu aastal kaks tuhat viisteist. teine muudatusettepanekute vorm, me tahame rääkida äh, kaks tuhat kakskümmend strateegiast, mõned äh, juba siin ütlesid, et teatud eesmärgid jäävad iga päev ainult kaugemaks, äh, kas me räägime siis sotsiaalsest õiglusest või, või vaesuse väljajuurimisest, need ei ole küll siduvad eesmärgid olnud, aga eesmärgiks seadis komisjon äh, meile endale. me teame, milline on olukord praegu laste vaesusega ja nii edasi, kõik see on ju otseselt seotud tööturu ja tööpuuduse määradega ja sellepärast on mõned muudatusettepanekud selles suunas esitatud ja kolmas telg, meie jaoks oluline telg, see, kuidas me saaksime need kaks tuhat kakskümmend strateegia eesmärgid äh, muuta äh, siduvamaks. kaks aastat oleme me sellega teinud, on esitatud Euroopa poolaastasse ka sotsiaalsed indikaatorid, see on olnud oluline samm, see on olnud meie koordinatsioonipoliitika keskmes ja peaks olema keskmes eelarvepoliitikas ka liikmesriikide seas, need on meie kolm eesmärki, me oleme täiesti veendunud, et me jõuame kokkuleppele meie raportööriga ja teiste fraktsioonidega. me oleme nõus äh, loomulikult sellega, et me ei pea tervet seda resolutsiooni siia kopeerima, sellesse dokumenti oleme valmis äh, kompromissideks ja kokkulepeteks ja et äh, kui variraportöör Rahvaparteist seda soovib, me ei taha tõesti lõigata ja kope-, kopeerida ainult ühest vanast tekstist asja uude ümber, aga tegelikult see on nii, et meid lihtsalt ignoreeritakse ja meie dokumendi, kui komisjon esitab ka vana dokumendi, esitame meie ka vana meil on juba ju resolutsioon vastu võetud, mida täiesti on eiranud äh, komisjon äh, ja sellepärast me siia tõime. see on tihti nii, et meie seisukohta ka ei arvestata aga ma olen täiesti veendunud, et me jõuame kompromissini variraportööriga, et parlamendi resolutsiooni natukene kaasajastada ja seda värskemas vormis esitada. me tahame ju oma positsioone kaitsta, me tahame, et institutsioonides võetakse arvesse ka parlamendi seisukoht. suur tänu, proua Harkin! suur tänu! ja kõigepealt ma tahaksin tänada meie raportööri Laurat. suur tänu, et ta selle teemaga hakkas tegelema ega mul ei olegi äh, väga palju lisada, ütleksin ainult nii palju, et üks muudatusettepanekutest, mille mina fraktsiooni nimel esitasin, puudutab äh, seda, et parlamendi positsioonidega ei arvestatud äh, liikmesriikide tööhõivepoliitika suuniste puhul kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. ja minu meelest me võtame selles osas väga selge positsiooni ja suur tänu Laurale, et, et ta oli valmis seda tegema teisalt ma arvan, et me peame sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute osas veel äh, läbirääkimisi pidama, sisuliselt äh, on äh, see täiesti õige, selle vastu ei ole keegi, aga küsimus on selles, et kas mõned nendest välja toodud asjadest tuleks siin prioriteetideks tõsta, minu meelest praegu siin ei ole see väga hästi prioritiseeritud. see on meie kõigi jaoks võib-olla natukene raske asi, tõesti võib-olla teatud distsipliini üles näitama, see on minu täiesti isiklik seisukoht meie eesmärgiks peaks minu meelest olema sellise dokumendi koostamine, mis äh, eh, ei ole kõikide soovide nimekiri, vaid kõige olulisemate asjade loetelu äh, ja loodetavasti me jõuame siis aruteludel kokkuleppele. meie oleme esitanud kolm muudatusettepanekut, nad on üsna selged, äh, see puudutab seda, et liikmesriigid ei täida praegu kaks tuhat kakskümmend eesmärke ja siis äh, kõrgeväärtuslikud töökohad ja, ja, ja muudatusettepanek äh, laste äh, vaesuse kohta, mis meie jaoks on üks prioriteet, aga ootan siis koostööd Lauraga. suur tänu ja härra Silikiotis! Eh, suur tänu! ma tahaksin tänada Laura Ageat, oleme teinud äh, varemgi koostööd ja ma olen veendunud, et meie koostöö äh, kujuneb ka nüüd äh, positiivseks. meie ei oodanud eriti palju komisjonilt, tuleb öelda. komisjon teeb seda, mida ta oskab teha, ehk siis komisjon tegeleb demokraatia puudujäägi põhimõttest lähtuvalt, komisjon Äh, teeb sellist poliitilist tööd, millele me ei saa oma templit anda. oluline on aga see, et meie siin parlamendis sellel ajal, kui meid ümbritseb tõsine kriis paljudes liikmesriikides, kui tööpuudus on üüratu, iseäranis noorte hulgas, et me sellel ajal mm, anname oma panuse. meie fraktsiooni muudatusettepanekud käsitlevad äh, töötajate õiguste vähenemist, sotsiaalriigi õõnestamist, mis on äh, kahjustanud eriti haavataval positsioonil olevaid rahvastikurühmi äh, ning äh, kes on isolee-, mis on isoleerinud osad rahvastikurühmad ning viinud meid tagasi keskaega, kui asi puudutab tööturge. näiteks lõikes kaks ühes muudatusettepanekus püüame tuua esile seda, et riigi kohustuseks on sotsiaalse ühiskonna kaitse ja lõigetes kolm ja neli toetame me tööhõivestrateegia tugevdamist riikides, kes teavad, oskavad riigid tunnevad paremini kui keegi väljaspoolt oma vajadusi. vale oleks arvata, et meil võib olla ühtne strateegia kõikide liikmesriikide jaoks. liikmesriikide olukorrad on erinevad, geograafiliselt erinevad, ühiskonnad on erinevad, aga Euroopa siseselt, nii et me peame suurtest memorandumitest loobuma, selline lähenemine on lõunapoolsete riikide majandusele valusaks hoobiks olnud, on selle hävitanud ning on viinud selleni, et tööjõu ja sotsiaalseid õigusi eiratakse. ootame head koostööd äh, Lauraga äh, ja teiste variraporteeridega, loodame, et jõuame tulemuseni, mis on vastuvõetav. Thank you. Äh, Mr Mart-. suur tänu, härra Martin, palun, teil on sõna. Äh, merci, madame. suur tänu, äh, proua esimees. tööhõivesuunised said alguse tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal ja meil on siin olnud erinevaid väljaandeid, kus on eesmärkideks seatud samad eesmärgid, sama sõnakasutus on ja kakskümmend aastat on nüüd sellest möödunud peaaegu ja ma arvan, et kõik väliraportöörid on minuga nõus, tulemused ei ole silmaga näha. siinkohal tahaksin kasutada võimalust ning tänada proua Ageat, kes äh, on, kellel on õnnestunud äh, see probleem meie päevakorda tuua, väsimatu noorte tööpuudus on suurepärane näide praegusest olukorrast. kahe tuhande kolmandal ja kahe tuhande kaheksandal aastal äh, seadsime oma eesmärgiks äh, et inimesed leiaksid töö nelja kuni kuue kuu jooksul pärast tööturule tulemist. kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal lähtusime samast põhimõttest. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal on noorte tööpuudus Euroopas umbes kahekümne protsendi ringis ning mõningates liikmesriikides lausa viiekümne protsendi ümber, nagu Kreekas ja Hispaanias ja äh, seetõttu on näha, et selline poliitiline tegevus pole kandnud vilja. ja sellest äh, juba rääkisid praktiliselt kõik äh, variraportöörid, äh, raportöörid. Euroopa poliitilise tegevuse avaldused on küsimärgi all seega Euroopas. ja üks sellistest konstantsetest avaldustest on see, et kui me tööjõu pakkumist suurendame rände kaudu ning vaba liikumise kaudu, siis äh, suudame me tööpuudust vähendada ning töö äh, kvaliteeti tõsta. kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, juunikuus, kahekümne esimesel juunil on olukord täpselt vastupidine kui me vaatame, milline on olnud rände osakaal, äh, mis on olnud äh, sisse toodud varasematesse tööhõivesuunistesse, unistesse, see rändeküsimus ei ole Euroopa tekstidest kadunud. me räägime siin praegu varjupaigataotlejate kriisist ning äh, nüüd on on olukord kriitiline, me oleme lihtsalt sõnavara muutnud ränd-, varjupaigakriisi lähtuvalt tegemist on äh, mitte ainult rändajatega, vaid poliitiliste varjupaiga taotlejatega nüüd, aga olukord on sama. Albert Einstein ütles, et hulluse määratluseks äh, võib öelda seda, et korratakse sama äh, lootes, et iga kord on tulemus erinev ja imetlusväärne on Euroopa poliitikute ja järjekindlus ja ning ma tahaksin tänada kõiki äh, raportööre, kes on valmis äh, need tööhõivepoliitika suuniseid läbi vaatama, et äh, tulevikus oleks ehk loota pisut äh, suuremat tulemuslikkust, aitäh! suur tänu! hääletamine tööhõivekomisjonis toimub kolmeteistkümnendal äh, kuni neljateistkümnendal juulil ning suur tänu teile! sellel koosolekul osalemise eest, koosolek kujunes pikaks. kohtume nii või teisiti veel kord, enne kui samm, kui suvepuhkusele läheme. meie järgmine kohtumine leiab aset kolmeteistkümnendal ja neljateistkümnendal juulil Brüsselis. aitäh! And thank you to the translators. Uh, thank you to all translators for being here and staying. suur tänu ka tõlkemeeskonnale koosoleku osalemast.